Bonjour, good morning, bon dia. I would like to inform that... tere hommikust ja nüüd jätkan portugali keeles. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. alustagem tänase koosolekuga. kõigepealt päevakorrapunkt neli juhataja teadaanded. esimene teadaanne on see, et meil on uus liige siin komisjonis. proua Kristina Titrovskaite ALDE fraktsioonist, ta ei ole küll praegu kohal, aga igatahes olgu ta tervitatud meie fraktsiooni. teine teadaanne. parlamendis on nüüd uus kodukorra reegli ettepanek ja see on seotud soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisega. proua Kurmai, kes on ka AFCO komisjoni aseesinaine, töötas selle kallal meie komisjoni e aseesinaisega ja soovitakse muuta sellega kodukorra reeglit nelikümmend üheksa. selle kohta on teil olemas ka dokument seal laual. komisjoni esimeeste konverents arutab seda kõigepealt ja siis esitatakse see ettepanek parlamendi presidendile. veel üks teadaanne Euroopa Nõukogu võrgustik. komisjon võtku teadmiseks, et Euroopa Nõukogu võrgustikuga toimuvad meil ühiskohtumised teemal vägivallavabad naised. see võrgustik loodi kahe tuhande kuuendal aastal, see organiseerib tervet rida üritusi mille eesmärgiks on võidelda naistevastase vägivallaga. kahe tuhande üheteistkümnendast aastast alates on selle peamine eesmärk olnud see, et ratifitseeritaks Euroopa Nõukogu otsus, mis puudutab naistevastast ja koduvägivalda, see on niinimetatud Istanbuli äh, konventsioon. senini on selle ratifitseerinud äh, Albaania ja Serbia, aga Ühendkuningriik, Holland ja Portugal tegelevad ratifitseerimisega praegu. Euroopa Nõukogu raportöör on härra Mendes Bota selles küsimuses, ta on pärit ka Portugalist ning töötame siis koos selle võrgustikuga. päevakorrapunkt viis. juhataja teadaanne koordinaatorite soovituste kohta. kuueteistkümnendal novembril ja kümnendal detsembril toimusid kohtumised ning nende kohtumiste soovitused on teile juba edastatud, kui teil vastuväiteid ei ole, siis kinnitagem need. päevakorrapunkt kuus. kolmanda oktoobri kaks tuhat üksteist koosoleku protokolli kinnitamine. jällegi, kui vastuväiteid ei ole, loeme protokolli kinnitatuks ning päevakorrapunkt seitse. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Sotsiaalse Võrdõiguslikkuse Instituudi puhul. raportöör on proua Kliveti ja ma arvan, et on nõus sellega, et seda punkti saab käsitleda koos punkt, päevakorrapunktiga kaheksa ehk kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, Euroopa Liidu e-, üldeelarve kolmas jagu komisjon. ja annaksingi sõna raportöörile mõlema nende raporti tutvustamiseks. aitäh, proua esinaine. jätkan rum-, tahaksin jätkata rumeenia keeles, aga kahjuks täna ei ole tõlget rumeenia keelest. vahest järgmine kord siiski on. päevakorrapunkt number seitse. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarve täitmise heakskiitmine. tuleb tunnistada, et raport eriti atraktiivne ei ole, siin on palju numbreid, aga see on ikkagi väga oluline, sest minu arvates see instituut teeb väga head tööd. pärast seda, kui ma lugesin Kontrollikoja aruande üle, läbi tegin ka omapoolsed ettepanekud. võttes arvesse, kui oluline on see instituut äh, soolise võrdõiguslikkuse edendamisel ning selle sisestamisel kõikidesse Euroopa poliitika valdkondadesse ning võitluses mm, soolise võrdõiguslikkuse eest ning samuti on instituut oluline teadlikkuse tõstmisel. seetõttu rõhustasin ma, rõhutasin ma seda, et institutsionaalses võrgustikus peab see instituut jääma eraldi institutsiooniks. kaks tuhat üksteist oli esimene täistegevusaasta pärast seda, kui instituut sai oma haldusliku ja rahandusliku sõltumatuse kahe tuhande kümnendal aastal eelarve kohaselt on nende aastane eelarve seitse miljonit viissada kolmkümmend tuhat. seda vastavalt kolmekümne esimese detsembri seisule kaks tuhat üksteist. ning mm, need arved on kooskõlas finantsmäärustikuga kuna viiskümmend protsenti kõikidest kulukohustustest täideti, sooviksin ma, et progressiivselt vähendataks ülekandumist järgmisesse aastasse, selleks et pidada kinni ka sellest annualiteedi eelarve põhimõttest. samas olen rahul sellega, kuidas instituut on üritanud tõesti tagada korralikku haldust samuti on heakskiidetav hõivatuse määr. teine eksante hindamisaruanne, mis tegeleb instituudi eesmärkide täitmisega, tuleb veel koostada ka komisjoni viimane, eh, hiljutine dokument puudutab äh, soolist tasakaalu näiteks äriühis-, äh, ühingutes. sellega on tegelenud ka Euroopa Parlament ning äh, nõukogu. selle teatise pealkiri on sooline tasakaal ähm, äriühingute juhtorganites abiks aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu tagamisel mind isiklikult see instituut aitas, sest nagu te teate, siis meie komisjon oli ka komandeeringus Dublinis ning ma küsisin siis ka äh, instituudi kohta andmeid äh, Dublini soolise võrdõiguslikkuse olukorra kohta ja sain infot väga kiiresti. niisiis, kolleegidel komisjonis võib-olla on ka nüüd hea uus võimalus infot saada, kui te selle instituudi kaudu. nagu proua esinaine ütles, räägin kohe ka kaheksandast päevakorrapunktist, see puudutab komisjoni kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiitmist. nagu te teate, siis vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile kaheksa on nais-, naiste ja meeste vaheline võrdsus üks Euroopa Liidu aluspõhimõte, seetõttu kordan üle nõuet, et kõik Euroopa Liidu euro-, eelarvesprotsessi osapooled peaksid silmas pidada ka seda, silmas pidama ka seda põhimõtet. kahjuks kontrollikoda seda küsimust ei puuduta ning komisjon ei ole vastanud meie küsimustele, mis puudutab äh, kulusid, mis on seotud võrdõiguslikkuse tagamisega samas Kontrollikoda on uurinud äh, põhjalikult äh, sotsiaalküsimusi ning äh, tööhõivet, komisjon on ka vastanud ko-, kontrollikoja küsimustele selles valdkonnas, aga ma sooviksin, et kontrollikoda tooks välja ka üksikasjad, kui neid, see on võimalik, kulutuste kohta võrdõiguslikkuse valdkonnas. samuti soovin ma, et soopõhiseid andmeid töötataks paremini välja tuleks äh, jälgida, kuidas eelarveeraldised mõjutavad meeste ja naiste võrdsete võimaluste tagamist. see võiks olla sees ka eelarve täitmise eeskirjades. uued reeglid võimaldavad meil seda teha ning seeläbi saame me parandada ka heaperemehelikkust. suur tänu! aitäh! proua Kliveti. Teil on võimalus nüüd sõna saada, kolleegid. proua Gabriel palus sõna. president, tout d'abord je aitäh tahaksin sõna võtta kolleeg Materaki nimel, kes ei saanud täna siia tulla ja tahaksin ette lugeda teksti, mille ta ette valmistas. ta tahtis esile tõsta proua Kleveti suurepärast tööd ja õnnitleb teda selle töö eest. kui me räägime soolise võrdõiguslikkuse instituudi eelarve heakskiidu osa, siis on äh, ja heakskiitmise osas, siis selles mõttes on ta raportööriga samal nõul. ta leiab, et instituudi toetamine on väga oluline, kuivõrd see äh, aitab äh, kaasata võrdõiguslikkuse teemat kõikidesse Euroopa poliitikatesse. see kahe tuhande üheteistkümnes aasta oli esimene aasta, mil instituut töötas täielikult ise, finantsiliselt iseseisvana kõik toimib praegu vastavalt paragrahvile seitse instituuti kutsuti üles rahalisi vahendeid senisest paremini kasutama selleks, et oleks võimalik järk-järguliselt vähendada ülekandmisi järgmisesse aastasse me tahame omalt poolt instituuti toetada ja kui me räägime eelarve heakskiitmise eh, lõikest kolm, siis on üllatav, et eh, Euroopa Liit tegelikult ei väljendagi oma ametlikes dokumentides hinnangut eh, instituudi tegevuse ja eelarve täitmise suhtes lõikes neli lõike nelja suhtes on meil äh, finantsperspektiivis vaja uut lähenemist selleks, et arvestada neid majanduslikke arenguid Euroopa Liidus. nii, see oli kolleegi hinnang, aga ka ise sooviksin siinkohal arvamust avaldada ma leian, et on äärmiselt soovitatav, et me toetaksime EIGE tegevust. tahaksin proua Kliveti õnnitleda ja tänada sest oleme selgelt äh, kogenud seda, et EIGE eksistentsi õigustust on katsutatud küsimus, küsimärgi alla seada, kuid praktika näitab, et Äh, see ei ole õige, kuivõrd instituut töötab täiel määral oma vastutustundes ja mängib äh, võtmerolli äh, võrdõiguslikkuse poliitika edendamisel. samas on tarvis instituudilt nõuda, et ta tõepoolest järk-järguliselt vähendaks ülekandmise järgmisesse aastasse. me peame jälgima, et eelarvelisi vahendeid kasutatakse ära vastavalt finantsmääruse sätetele, sätetele ma arvan, et instituut võiks tulevikus senisest enam meid meie töös aidata ja meile regulaarselt seda, seda statistilisi ülevaateid ja mitte ainult siis meile anda statistika andmeid, kui meie seda palume. ma arvan, et Eige võiks meie komisjonis esitada oma teostatud tööde kokkuvõtet ma leian, et see on, oleks äärmiselt õigustatud ja me saaksime siin arvamuste vahetamise korras viidata siis ka instituudi esindajatele sellele, kuidas me näeksime instituudi tegevust tulevikus ja kuidas nad saaksid meid aidata et ka meie omakorda naistekomisjonis siin saaksime oma tööd teha senisest kvalitatiivsemal tasemel. ma toetan instituudi tegevust otsustaval määral kuid samas ma loodan, et nad oleksid äh, äh, pik-, äh, palju konkreetsemad, edastaksid meile jätkupidevaid andmeid, aitäh. proua esinaine, aitäh, proua Gabriel. nüüd palun sõna võtta kolleeg Pletsil aitäh. instituut on ju täna siin esindatud. ma arvan, et peaksite sõna andma instituudi esindajale selleks, et ta saaks reageerida eelarve täitmise heakskiidule Sofi Fernandes, suur tänu võimalusest täna osaleda. ma tahan teile edastada infot põhjuste kohta miks, miks viiskümmend protsenti kulukohustustest kantakse üle. tegelikult EIGE iga-aastane töökava sai heakskiidu alles veebruaris, seega tööprogrammi heakskiitmine hilines ja sel põhjusel äh, hilines ka raha eraldamine. see on esimene põhjus. teiseks põhjuseks on see, et mõned suuremad uuringud, mille EIGE äh, käivitas, ei saanud äh, nõuetele vastavaid pakkumisi ja seetõttu rahade eraldamine hilines. ja viimasena, nagu te teate, EIGE äh, toetab ka nõukogu eesistujaid ja rääkides nüüd Küprosest kui eesistujast, sai EIGE infot selle kohta, Äh, milliseid valdkondi tuleks analüüsida, see info laekus suhteliselt hilisel tunnil ja need olid need nii-öelda välisriskid, millega EIGE kokku puutus aastal kaks tuhat üksteist ja mis põhjustasid viiekümne protsendi kulukohustuste ülekandmise. kuid tulevikus EIGE kavatseb olukorda parandada äh, äh, nagu prognoosida selliseid ülekandmisi ning vältida neid tulevikus. nagu teate, EIGE on alles oma tööd alustamas ja alles aastal kaks tuhat kolmteist EIGE saavutab oma töös täistempo. ma tahaksin teile edastada infot ka selle kohta äh, kuidas on paranenud põhivara inventuuride dokumenteerimine. tegelikult meil oli kaks äh, läpparit, millel puudus inventuuri number ja seetõttu õige põhivarapoliitika on nüüd äh, korrastatud ja meie põhivarade haldamine on korralikult välja arendatud ning äh, instituudisiseselt äh, kinnitatud, seega ka need arvutid on nüüd arvele võetud. ja kui me räägime mm, kogenenud maksetest ja lõivudest, siis ka selles osas on nüüd edasiminek saavutatud ja neid nüüd korralikult äh, kajastatakse ka meie raamatumise pool. kui me räägime EIGE ja parlamendi vahelise koostöö tihendamisest, siis EIGE igati ootab tihedamat koostööd teiega konkreetselt. ja järgmisel aastal me loodame paremini ühildada oma tegemisi teie tegemistega ja võimalusel osaleda ka teie koosolekutel ning võimalusel esitada ka teile oma iga-aastast töökava ja ka meie poolt äh, läbiviidavaid uuringuid. Äh, sest te teate, et järgmised aastad on väga olulised EIGE jaoks, me töötame välja soolise võrdõiguse indeksid ja mitmed olulised konverentsid toimuvad järgmisel aastal ja need on mitmed valdkonnad, kus me saame oma koostööd tihendada ja me ootame huviga koostööd teiega. suur tänu, proua Fernandes. ja nüüd saab sõna komisjoni esindaja proua Plats. Thank you very much, Juana Makovei, uh, DigiJustice suur tänu, äh, proua Makovei, äh, peadirektori tegevused. kui me räägime komisjoni äh, heakskiidu andmiseks eelarvele, siis me ütleme, et komisjonil pole märkusi komisjoni aruande eelnõu kohta, et kuid konkreetselt meie peadirektoraadi poolt võin öelda, et me oleme rahul kahe tuhande aasta eelarve täitmise heakskiidu andmisega, kuid komisjon ei, ei oli neid äh, meie peadirektoraadi äh, aruandes kõrvalekaldumisi, mis tähendab seda, et me täitsime äh, meile seatud tingimusi ja me oleme väga rahul sellega tulemusega. juhatajal puudub mikrofon. juhataja vabandab äh, kui mikrofon oli välja lülitatud, ma ütlesin, et nüüd saab taas sõna äh, raportöör proua Kleveti lõppsõnaks. suur tänu, juhataja. mul on paar kommentaari. kõigepealt ma tahaksin tänada kolleegi proua Gabrieli äh, toetusavalduse eest äh, kahele raportile, mille ma koostasin. ta rõhutas nende olulisust ja ma olen väga rahul tema hinnanguga ja loodetavasti see on ka äh, komisjoni liikmete arvamus. ootame nüüd hääletust, samuti ma tänan ka Soolise võrdõiguslikkuse instituudi esindajaid, kes esitas mitmeid asjakohaseid märkusi, mis kinnitas äh, ka mulle äh, üle, et äh, instituudi eelarve heakskiidu andmine on õige ja ma tahaksin tänada kõiki, kes osalesid, kes osalesid arutelus võib-olla esitatakse muudatusettepanekuid enne, kui ma koostan lõppvariandi ja tänan juba ette nende eest. suur tänu, proua Kliveti. rääkides nüüd tähtaegadest. muudatuste esitamise tähtaeg komisjonis kahekümnes detsember, keskpäev. seega aega on vähe ja meil on tegelikult aega ainult neljapäevani. hääletus komisjonis toimub kahekümne teisel jaanuaril eelarve kontrolli komisjoni esitatakse kaheksateistkümnendal veebruaril, kus toimub arutelu ja hääletus komisjonis toimub kaheksateistkümnendal märtsil. selline on kahe raporti puhul tähtaegade kalender. ja sellega me jõuame päevakorrapunkti number üheksa juurde meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamises seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse pakkumisega käsitlev nõukogu direktiivi kaks tuhat neli eh, sada kolmteist ülevõtmine ja kohaldamine. ja raportöör on Zita Gurmai. ta on kohale saabunud ja ma annan talle sõna kohe Uh, thank you very much for, sorry for the little delay, but in the suur tänu, ma vabandan hilinemise pärast, põhiseaduskomisjonis toimub arutelu äh, poliitiliste erakondade teemal ja kuna mina olen seal varjeraportöör, ma ei tahtnud äh, kasutamata jätta võimalust esitada ka omapoolne seisukoht äh,. kõigepealt jälle me oleme selle teema juures, siis eelmise aasta detsembris ma tutvustasin teile töödokumenti ja sellega seoses võin öelda, et nagu ette oligi näha, äh, osalesid selles äh, vähe kolleege, kuid tegelik on teemaga, mis äh, pälvib suurt tähelepanu ja ma olen väga tänulik, et täna on kohal ka komisjoni esindaja, kes tegi meiega suurepärast koostööd selle teema raames. kui me räägime direktiivist kaks tuhat neli murd sada kolmteist, siis see kujutas endast olulist sammu Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse äh, õigustikust. see oli tegelikult Euroopa Liidu tasandil esimene direktiiv, mis käsitles soolist võrdõiguslikku ja soopõhist diskrimineerimist, äh, soopõhist diskrimineerimist väljaspool töökohta millega keelestati nii vahetu kui ka kaudne diskrimineerimine äh, kaupade ja teenuste pakkumisel nii avalikus kui erasektoris nagu te teate, Euroopa Komisjon pidi koostama kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks rakendusaruande selle direktiivi kohta, kuid pärast mitmeid edasilükkamisi meieni jõudis teade, et sellist rakendusaruannet ei koostata enne aastat kaks tuhat neliteist. vaatamata sellele, et ma olen korduvalt rõhutanud vajadust sellise aruande järele ja vajadust saada täpseid ja ajakohastatud andmeid selle direktiivi ülevõtmise kohta, äh, siis Euroopa Komisjon äh, tõi põhjenduseks Arshad, äh, teiste Arshadi kaasusi, kui Euroopa Kohus andis positiivse lahengu Belgia tarbijate ühingu kasuks ja see puudutas kindlustust ja vastavaid finantsteenuseid kindlustusfirmadele anti üleminekuperiood, mille pikkuseks oli üks aasta ja mis lõpeb kolmekümne esimesel detsembril, kahekümne esimesel detsembril kaks tuhat kaksteist. ja väga palju vahendeid ähm, kulutati äh, kindlustusfirmade ja suuniste koostamiseks. me oleme komisjoniga seda küsimust arutanud ja sellest arutelust selgus, et see teema oli kõige tähtsam ja seetõttu neil ei jäänud aega muude küsimuste. Äh, komisjon samuti selgitas, et muudatused, äh, mis äh, olid kavandatud kindlustussektori jaoks, muutsid selle ähm, rakendusaruande liiga ennatlikuks. kuna me ei saa enam äh, toetuda äh, rakendusaruandele ja ka äh, ajakohastatud andmetele, siis minu raportis rõhutatakse neid prioriteete, millele komisjon peaks keskenduma selleks, et välja tuua olemasolevad puudused ja teha omapoolsed ettepanekud nende puuduste ületamiseks. ja seetõttu meil toimusid ka koosolekud ja kohtumised ja jõudsime teatud kokkuleppele. komisjon teavitas meid, et nad on alustanud äh, Eh, erinevate liikmesriikidega konsultatsioone ja see on hea, et nad pööravad tähelepanu nendele olulisematele küsimustele ja tähtis on ka see, et komisjon oli väga tänulik, et minu poolt koostatud töödokument annab ka mõningaid juhiseid selleks. rääkides nüüd soovitustest ma usun, et kui direktiiv eh, vaadatakse üle, siis me peaksime kaasama ka meedia ja reklaamifirmad, arvestades seda, kui oluline nende roll hariduses ja äh, äh, soopõhiste stereotüüpide ülesaamisel. siiski on liiga vara mm, anda omapoolne hinnang test Ashaki kaasusele ja paratamatult ka kulude kasv järgneb mis tähendab seda, et jätkuv dialoog komisjoni ja kindlustusfirmade vahendel peab jätkuma selleks, et hinnata tagajärgi nii sotsiaalsete kui ka tarbijakaitse seisukohtadest test Asha lahendus tõi kaasa sellise paradoksaalse tulemuse, et äh, selle asemel, et vältida diskrimi-, diskrimineerimist, võib see vastupidi äh, toimida, see tähendab, et äh, need kulud on naiste jaoks suuremad ja mehed väiksemad. meie komisjon peab väga põhjalikult jälgima seda ja ma arvan, et ka need mittesiduvad suunised eh, ei taga suuremat õiguskindlust ja mingil ajahetkel tekib vajadus see direktiiv üle vaadata, et viia nad kooskõlla mm, mittekohustuslike suunistega. Eh, põhjalik informatsioon ja usaldusväärsed andmed on samuti kriitilise tähtsusega. ma ootan komisjoni poolt suuremat läbipaistvust eh, rikkumismenetluste kohta Äh, õigusliku äh, avaliku andmebaasi loomine ja ka diskrimineerimisega seotud kohtulahendite kohta äh, aitaks kaitsta meid soolise diskrimineerimise ohvreid. ja direktiivi õigeaegne ülevõtmine on samuti oluline ja see on ka minu seisukoht, et komisjon peaks ära kasutama kõik oma volitused, et stimuleerida liikmesriike seda tegema ja nagu ma olen aru saanud, komisjon on selleks valmis ja ma tahaksin tänada ka Zoltanit, kes asendas meie teist kolleegi, kes sai poja. me teame, et Zoltani naine ootab veel üht last, aga see on hoopis teine juhtum. suur tänu, proua Kurmai. ja nüüd annad sõna proua Bauerile. Thank you so much. suur tänu meie variraportöör on proua Skridelska, kahjuks ta ei ole kohal, niisiis palus ta minul ette lugeda tema arvamus. ta tänab kõigepealt proua Kurmaid jõupingutuste eest selle raporti koostamisel. ta kirjeldab ka olukorda kindlustusvaldkonnas ning ta tervitab vägagi seda otsust ning uusi suuniseid, mis parandavad seda naiste halba olukorda. minu arvates peaksin kasutama individuaalset lähenemist, mitte stereotüüpe meeste ja naiste kohta. aga kahjuks see varajane, varasem otsus ei olnud kõige soodsam siin. ta märgib ära ka selle õigusliku ebakindluse ning selles mõttes tervitan ma väga seda sõnumit, mis komisjonile saadeti, et tuleks see direktiiv üle vaadata. ta märgib ära ka võrdõiguslikkuse üksuse, üksuste rolli. eile arutelus, kus me rääkisime sellest naiste soodustusklauslist, see, siis mainisin ma ka seda teemat, ma küll ei tea, kus ja kuidas selle, seda teemat käsitleda. mul on selline tunne, et need võrdõiguslikkuse üksused saaksid teha palju enam ka õiguskaitseorganite aitamisel, mis puudutab naiste võrdõiguslikkuse suunas liikumist. aga kahjuks sellist tulemust praegu näha ei ole. Need võrdõiguslikkuse üksused tegelevad erinevate teemadega me, nende töö puudutab nii tööhõive kui äh, libe komisjoni. niisiis ma päris täpselt ei tea, kus sellest teemast peaks rääkima, aga varem või hiljem ma arvan, et me peaksime, peaksime me leidma mingisuguse võimaluse ka nende üksuste töö, töö arutada arutada selle üle, milline peaks olema nende positsioon õiguskaitseorganite aitamisel, naiste aitamisel ka ju-, äh, juurdepääsul õiguskaitseorganitele. selline oli proua Skridenska arvamus siin. ning ta esitab ka mõned muudatusettepanekud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 komisjoni nimel tahaksin ma tänada raportööri selle raporti ja raportis sisalduvate soovituste eest, sest nendest on meie töös palju kasu. paar kommentaari eelmise aasta kohta. meil oli mitmeid väljakutseid just kindlustuse valdkonnas nagu te teate, siis komisjoni raport kahe tuhande neljandast kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tegevuskava äh, kohta äh, räägib eraldi ka kindlustusvaldkonnaga tegelemisest, võttes arvesse sealseid rikkumisi. Testaša lahend ma viis nüüd selle protsessi lõpuni nüüd kindlustajatel ei ole võimalik enam individuaalseid kindlustusmäärasid rakendada ning see on olukorda märkimisväärselt muutnud. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal leidsime me, et oleks vajalik vastu võtta suunised, et olukord oleks kindlustajatel ning ka liikmesriikidel selgem ja lihtsam, sest liikmesriigid peavad ju käesoleval aastal ka oma õigustikku muutma kõige suuremad probleemid loomulikult on praktikas. ning seetõttu soovisime me, et suunised võetaks vastu aasta ennem lõpptähtaega, mille Euroopa Kohus paika pani. ning lõpptähtaeg on selle nädala lõpus. see tähendab seda, et järgmisest aastast alates vaatame me üle õigustiku kõikides liikmesriikides uurime, kuidas on lõpetatud selle erandi rakendamine, millised sätted sellega seoses on vastu võetud ning kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal jälgime me ka, millised mõjud on selle, sellisel tegevusel turule. ning siis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal saame me koostada raporti, mis annab palju parema ülevaate sellest, mis täpselt toimunud on, see on, see saab olema siis selline üldisem raport juba praegu jälgime me kahe tuhande neljanda aasta direktiivi ülejäänud sätete ellurakendamist. aitäh, proua Tomboi. järgmisena saab uuesti nüüd sõna proua Kulmai kokkuvõtteks. aitäh, proua esinaine. ma olen väga tänulik selle üle, et tegite paar kommentaari ka mineviku kohta, aga nagu te teate, see otsus tõi kaasa tõesti suuri muudatusi, reaalseid muudatusi turgudel ja seetõttu oli ka oluline ka, et komisjon võtaks vastu soovitused aitamaks turuosalisi. ning ma olen ka väga rahul selle üle, et Euroopa Parlament on suuteline õigusakte ko koostama väga heas meeskonnas ja minu arvates see raport saab olema ka väga hea. see oli ka küsimus pärast seda töödok-, selle töödokumendi koostamist, et meil on vaja ikkagi raportit. Äh, me arvasime, et kui protsessi on alustatud, tuleb see ka lõpule viia, teiseks kui ei, me ei võitle, siis meie, meie arvamus ei loegi ma aga palusin, et muudatusettepanekute tähtaeg oleks viisteist jaanuar, tagamaks, et kõik tõesti saaksid selle dokumendiga läbi lugeda. ja pärast saab selle dokumendi loomulikult ka tõlkida. loodetavasti siis saadame me välja korraliku sõnumi, aga küsimus meile kõigile on see, et probleem selle raporti puhul on see, et kardeti, et äh, mitmed liikmesriigid hakkavad Euroopa Liidu vastu protestima. minu arvates ei ole see päris õiglane. seetõttu ma arvan, et komisjon võiks meie komisjoniga siin teha ühisavalduse, kus öeldakse, et kõigil oli võimalus sellest äh, protsessist kas välja jääda või mitte välja jääda võttes arvesse praegust sotsiaalset ja demokraatia kriisi Euroopa Liidus praegu, on mei-, vajalik selline sõnum meie kodanikele saata. kui, sest kui meie Naisõiguste Komisjoni sõnum oleks armsad naised, järgmisest aastast maksate te rohkem, siis nii see ka ei lähe. loomulikult ma olen ma kindel, et komisjoni ja parlamendi poolt toimub omavaheline suhtlus väga hästi ja me peaksime välja saatma sellise sõnumi, et Euroopa Parlament ja Komisjon austavad omaenda väärtusi. ma tahaksin meile kõigile meelde tuletada, nii siin saalis kui väljaspool seda, et tõesti, meil on vaja selline sõnum välja saata, et me kaitseme neid väärtusi ning Euroopa Parlament soovib vastu võtta tõesti vajalikke õigusakte ka selles valdkonnas. ma tahaksin jääda ka Harri raportööri ja loodetavasti tõesti meie sõnum saab olema positiivne. ma soovin teile ka häid jõule, jooksen siit kohe AFCOsse hääletama. ja mul on seal ka veel üks raport, kus ma olen variraportöör. suur tänu, proua Kurmai nii, mis puudutab nüüd tähtaegu, siis muudatusettepanekute täht-, esitamise tähtaeg on viisteist jaanuar kell viis õhtul. komisjonis siin hääletame kaheksateistkümnendal või üheksateistkümnendal veebruaril ja täiskogul hääletatakse seda küsimust aprillis nii, nüüd ootame kuni kella kümneni, et alustada päevakorrapunktiga kümme. siis võtab juhtimise üle härra Gustavson, sest mina pean ära minema keskkonnakomisjoni sest seal algab hääletamine kell kümme. soovin kõigile ilusaid jõule ja loodetavasti järgmise aasta alguses kohtume täis tulvil pulbitsemas uuest energiast. suur tänu teile kõigile abi eest!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 nüüd jätkame aruteludega. mina kavatsen rääkida rootsi keeles. ja jõuame päevakorrapunkti number kümme juurde. meie hulgas on siin ÜRO Rahvastikufondi Brüsseli esinduse direktor kellel on kindlasti äärmiselt huvitav ettekanne ja selle ettekande sisu on meie komisjoni seisukohalt väga oluline. annan sõna proua Siiske-Stenekerile. tere hommikust, täna, mul on väga meeldiv täna siin viibida. ma kavatsen äh, tutvustada teile käesoleva aasta äh, Rahvastikufondi aruannet, mille pealkiri on mitte juhus, vaid valik ja esimene slaid, palun kaasa äh, aruanne näitab, et vabatahtlik pereplaneerimine on inimõigus, kõikidel on õigus äh, määratleda äh,, millal, kui palju ja millal äh, ja kui palju lapsi nad soovivad ja ka need, kes soovivad edasi lükata oma rasedust, peaksid saama juurdepääsu ka vastavale teabele ja vahenditele. ja äh, seda peetakse täiesti äh, kindlaks arend-, arenenud tsiviliseeritud tööstusriikides, kuid mitte kõikides riikides. vaatamata mitmetele resolutsioonidele, konventsioonidele ja peetud konverentsidele, kus kinnitatakse pereplaneerimise tähtsust, umbes kakskümmend kaks miljonit naist arengumaades ei oma juurdepääsu kvaliteetsele pereplaneerimise teenusele ja teabele, mis seab nad ohtu äh, soovimatu raseduse puhul. ka enam arenenud riikides riikides äh, on väga palju veel soovimatut rasedust teatud äh, elanikkonna äh, kategooriate seas, eriti noorukite, vaeste ja rahvusvähemuste hulgas. ja sellel on mitmeid tegureid rasestumisvastaste puudus on ainult üks paljudest põhjustest. juurdepääs pereplaneerimisele võib olla piiratud, kuid vaesus, sooline ebavõrdsus, mõjuvõimu puudumine või ühiskonna negatiivne mõju Äh, on just need äh, takistused äh, inimeste reproduktiivse tervise valdkonnas. tagades juurdepääs pereplaneerimisele kõikidele naistele ja meestele nõuab suuri jõupingutusi. tervishoiusüsteemi tugevdamine, pereplaneerimise kaasamine põhilistesse tervishoiuteenistusse, logistiliste takistuste kõrvaldamine ja äh, laia mm, teenuste pakkumise tagamine ning kodanike õiguste kaitse ning sotsiaalsete teguritega tegelemine vältimine, nagu näiteks häbimärgistamise vältimine. tuleb tagada üleüldine juurdepääs vabatahtlikule pereplaneerimisele, see on ka inimõiguse kaitse, kuid sellega kaasneb ka sotsiaalne majanduslik arengu aspekt. maja, pereplaneerimine tähendab ka majanduslikku investeeringut. soovimatu rasedus võib ohtu seada naise või tütarlapse tervise äh, äh negatiivselt mõjuda tema elukvaliteedile, võib äh, surutada vaesusesse ja sotsiaalsesse tõrjutusse. kui naine ei saa kasutada oma reproduktiivse tervise õigusi, ei saa ta sageli kasutada ka teisi õigusi, näiteks õigust haridusele, kus seksuaalselt aktiivsed naised ja tütarlapsed saavad kasutada rasestumisvastandeid, on neil suuremad võimalused osaleda majanduselus ja saada parema hariduse. selle tulemusena suurem sissetulek, parem tervis talle ja lastele ja suurem otsustusõigus õigus nii äh, oma koduses majapidamises kui ka kogukonnas. andmed näitavad, et juurdepääs pereplaneerimisele äh, äh, annab suurt kasu üksikisikutele ka oma pere tasandil ja parandab nende laste juurdepääsu haridusele, vaid ka riiklikul tasandil, sest see soodustab majanduslikku arengut. investeerimine sellisesse planas, planeerimise mm, on oluline just nendes riikides, kus naiste viljakus on väga kõrge kui me räägime Mehhiko ja Aasia tiigrite taolistest riikidest, siis nende näited on näidanud, et eh, kui riik investeerib inimarengusse, eh, toob see kaasa oluliste sotsiaalsete ja majanduskasvu ja seetõttu iga dollar, mis investeeritakse eh, abielupaari kohta aastas, aitab täita inimõigust, mis omakorda suurendab nende mõjuvõimu majanduse, majanduselus Äh, võtmetähtsusega äh, andmed äh, koos selle infolehega, mis avaldati koos käesoleva aasta Rahvastikufondi aruandega, näitab, milline on suhe madalama viljakuse ja parema reproduktiivse tervise ning sissetulekute vahel põhilised äh, tulemused on loetletud sellel slaidil ja see uuring näitas, et investeeringud pereplaneeringusse ja reproduktiivse terviskusse toovad kaasa mitte ainult paranenud tervist, vaid aitavad kaasa äh, ka majanduskasvu stimuleerimisele. Äh, pereplaneerimise investeerimine on avaliku sektori strateegias kuluefektiivne. peaaegu iga päev kaheksasada naist sureb sünnitamisel ja seetõttu meil on vaja tõhustada äh, emade tervisest hoolitsemist ja imikute eest hoolitsemist, et äh, vähendada äh, suremust ja selline äh, pereplaneerimine maksab umbes äh, neli miljardit ja see jaguneb majapidamiste ja doonorite ning riigi vahel kui me räägime äh, täielikus vabatahtlikus pereplaneerimis, oleks selle äh, kulutused kaheksa koma üks miljardit aastas, mis on kahekordne tõus. kuid see nelja koma ühe miljardi ähm, lisainvesteering aitaks ähm, kokku hoida viis koma seitse miljardit kuludena, mis äh, tuleks kulutada emade ja äh, imikute äh, osutatavale teenustele. kahe tuhande kümnendal aastal Ühendkuningriigis koos Bill Gatesi sihtasutusega korraldas tippkohtumise, et saada suuremaid mm, sponsorrahasid pereplaneerimise jaoks, et aidates rohkem kui kahte miljonit naist arenguriikides. Andres Piibalks, Euroopa Komisjoni arenguvolinik, osales sellel kohtumisel ja lubas Euroopa Liidu poolt täiendavalt kakskümmend kolm miljonit pereplaneerimise toetuseks selle kohustuse võtmisel ütles volinik Piibelg, et kui me aitame pereplaneerimise teenuste edendamisele, see on üks parimaid investeeringuid, mida riik saab teha oma tuleviku nimel. tänapäeva maailmas peaks kõikidel naistel olema võimalus valida, kui suurt perekonda nad soovivad. see edendab soolist võrdõiguslikkust, naiste õigusi, kuid seda kaitseb ka ema ja lapse tervist pereplaneerimise tippkohtumine tõi selle pereplaneerimise teema uuesti päevakorda ja tänu sellele tegid doonorid olulisi ähm, äh, sissemakseid ja samuti ka need riigid ja see annab palju lootust, kuid vaja palju rohkem ära teha, et kõikidel oleks õigus äh, kasutada pereplaneerimise õigust. mida tuleks ette võtta? rahvastiku olukord aastal kaks tuhat kaksteist ja Rahvastikufond kutsub üle kodanikuühiskonda, valitsusi, riike ja teisi olulisi sidusrühmi järgmistele tegudele. kõigepealt suurendada rahalist toetust ja poliitilisi kohustusi, tagamaks, et õigustepõhine pereplaneerimine on kättesaadav kõikidele nendele, kes seda soovivad, millal soovivad ja et vastavad teenused ja teabe on kvaliteetne. teiseks tuleks edendada pereplaneerimist kui õigust, mille kasutamine võimaldab äh, saavutada ka väga paljude teiste õiguste täitmisi. tuleb lõimida vabatahtlik pereplaneerimine laiemasse majandus- ja sotsiaalarengusse, sest äh, see aitab kaasa mõlemale. tuleb kõrvaldada majanduslikud, sotsiaalsed, logistilised ja rahalised takistused vabatahtlikule pereplaneerimisele, et kõik need, kes valivad selle õiguse, saavad ka juurdepääsu sellele tuleb vähendada soovimata raseduste ja abortide arvu, suurendades Äh, rasestumisvastande kasutamise, pereplaneerimise äh, kasutamise kättesaadavust ja usaldusväärsus. Äh, tuleb tagada pereplaneerimise programmid väga paljudele erinevatele kasutajatele, kes seda soovivad ja viimasena, kuid mitte kõige vähem tähtsam, tuleks kaasata ka mehed ja poisid pereplaneerimisse nende enda kasuks ja selleks, et nad toetaksid ka naiste ja tütarlaste poolt rasestumisvastaste vahendite kasutamist meie tegevuskava, äh, mis kokku lepiti üheksakümne neljandal aastal rahvusvahelisel konverentsil Kairos ja ka aastatuhande arengueesmärgid on olnud aluseks ÜRO rahvastikufondide tegevusele, kes püüdleb selle poole, et, et selles maailmas iga rasedus oleks oodatud, iga sündinud laps oleks kaitstud ja et need õigused olid tagatud kõigile. ja kui me räägime Kairo konverentsi lähenevast kahekümnendast aastapäevast aastal kaks tuhat neliteist ja läheneb ka aastatuhande eesmärkide täitmise tähtaeg aastal kaks tuhat viisteist, on valitsused taas üle korranud oma kohustumist täita võetuid ülesandeid ja läbi viia ülemaailmne Äh, uuring, äh, millised on siiani veel täitmata kohustused ja millised on edusamm. samuti tuleb üle vaadata ka, kuivõrd edukalt on täidetud aastatuhande eesmärke ja nende tulemuste alusel äh, toimuvad arutelud, milline konsensus järgmise põlvkonna jaoks. tulevikus on oluline tagada kõigile üleüldine juurdepääs reproduktiivsele tervisele ja seksuaalse tervise eesmärkidele ja see peaks olema ka meie arenguraamkava äh, äh, üheks põhieesmärgiks ja äh, meil on toimunud ka ekspertrühmade kohtumised ja me propageerime seda ka pärast kahe tuhande viienda aasta eesmärgi märtsis toimub ÜRO naiste staatuse ähm, komisjoni viiekümne seitsmes istung ja ka aprillis toimuv äh, konverents on olulised sammud selles dialoogid. selleks, et tagada üleüldist juurdepääsu seksuaalsele ja reproduktiivsele tervisele ning nende õiguste täitmine, on Euroopa Liidu poolne toetus oluline. selle seos soolise võrdõiguslikkuse, inimõigustega, inimarenguga ja jätkusuutliku arenguga paneb selle teema Euroopa Liidu väärtuste keskmesse maailmas äh, naised loodavad meie toetusele ja me ei tohi neid alt vedada. suur tänu teile! Eh, aitäh. avan arutelu, kas kellelgi on küsimusi proua Stenekesele? palun, proua Gabriel. aitäh. kõigepealt tahaksin äh, teid õnnitleda esitatud ülevaate eest, see kõik oli väga oluline, kuid tahaksin rõhutada paari aspekti omalt poolt. kõigepealt, selliseid raportite kuulamine on meie jaoks väga rõõmus, sest et me saame ühelt poolt tõdeda, mis on tehtud, kuid mis on veel tegemata see kujutab endast head alust selleks, et rakendada parimaid praktikaid. ma leian, et me peaksime tõepoolest rõhuma sellele, et parim kogemus leiaks rakendamist kõikjal. ma leian, et pereplaneerimise ja majanduskasvu vahel on ju olemas ka teatud seos, eeskätt arenguriikides ma leian, et see argument vajab esiletõstmist. lisaks sellele on vaja rohkem teavet ja elanikkonna teadlikkuse tõstmist. üks olulisemaid momente on keskenduda eh, teadlikkuse tõstmisel öö, eh, las- lapseeale tüdrukutele kui nad on veel koolis eh, rääkida nendega pereplaneerimisest ma tegelikult ei ole päris kindel milline oleks kõige õigem lähenemine selles osas see tegelikult ei tohiks olla midagi niisugust mida me eh, lastele peale surume mida me surume peale lastele näiteks arenguriikides kui äh, selline ei ole vastava konkreetse riigi poliitika, siis on see väljastpoolt tulev surve midagi niisugust, mida ei võeta sugugi omaks. seega on vabatahtlikkuse moment väga oluline, nii nagu ka teadlikkuse tõstmine pereplaneerimise küsimustes. ja see peaks tegelikult kajastuma riigi erinevates poliitikates, see puudutab nii reproduktiivse tervise küsimusi kui ka äh, seksuaalelu korraldamist. tahaksin teiega rääkida kahest küsimusest, kõigepealt sellest, milline on juurdepääs rasestumisvastastele vahenditele ja kuidas oleks äh, siiski võimalik eh, neid vahendeid rahastada. rahastamisküsimus on väga oluline. räägin konkreetsest näitest, kus eh, koolis viidi läbi koolitusprogramm ja jaotati ka tasuta preservatiive. eeskätt ma rõhuksin sellele, et neid jaot-, jaotati tasuta ja minu arvates just eh, selles osas peaksime rääkima arenguriikidele, et ka nad kõikjal neid tasuta jagaksid. jah, me võime ju teadlikkust tõsta, aga kui raha selleks eh, puudub, siis ja on tõesti väga oluline, et nende programmide raamides me ei saa jätta poisse ja noorukeid lihtsalt kõrvale mis mõttes tahaksingi kuulda konkreetsemaid näiteid selle suhtes suur aitäh ütleb äh, härra äh, esimees ja annab sõna proua Stenekerile tänan, et te võtsite täna selle küsimuse päevakorda. Need on tõesti küsimused, mille suhtes meil on vaja öö, oluliselt täpsemaid teadmisi, on tõesti kahju, et kõik kolleegid ei saa täna siin meie hulgas viibida. see on teave, mis on meie jaoks oluline. ja ühelt poolt me räägime poliitilisest kaasamisest ja selles mõttes ma toetan just Mariat, kes rõhutas, et kogu ühiskond tervikuna äh, tuleb kaasata, äh, eeskätt mehed ja meessoost noorukid. selleks, et nad mõistaksid, et reproduktiivne tervis on tõeliselt oluline teema. mõnedes ühiskondades on see nagu tabuteema siiani, kuid on väga kena, et teie oma ettekandes rõhutasite selle teema tähtsust ja teadlikkuse tõstmist selles küsimuses. Äh, mulle erakordselt sügava mulje jättis see et te rõhutasite, et kui ühelt poolt äh, tunnistatakse õigust vabatahtlikule pereplaneerimisele, siis see tähendab ka teiste põhiõiguste tunnustamist, kuivõrd selle õiguse eraldi väljatoomine ja rõhutamine ei anna meile soovitud tulemust siis, kui äh, teistes õigusvaldkondades ei ole inimõiguste tunnustamine tagatud. see oli esiteks nüüd aga tahaksin öelda seda, et me ei saa olla päris kindlad, et me oleme pidevas lineaarses edasiarengus, mina kui prantslanna võin kinnitada, et juba tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal tõstatati eh, Prantsusmaal see teema ja nüüd kolmkümmend viis aastat järjest on see teema olnud eh, päevakorral. ja me oleme sunnitud tõdema, et kui me ei ole piisavalt tähelepanelikud pidevalt ja kui meil ei ole võimalikku vaba otsustada äh, selles küsimuses, siis me tegelikult rikume inimõigusi. inimõigusi seonduvalt reproduktiivse tervisega. me peaksime seda kahte teemat käsitlema ühtse tervikuna ja kui me nendes ühiselt ja öö, ühtse teemana edasi ei liigu, siis öö, on selles arengus kindlasti oodata tagasilööke. me ei tohi aga oma saavutatut käest anda. nagu te siin juba rääkisite, on otsene seos öö, sündivuse ja öö, naiste sissetulekute vahel. seetõttu me jõuame taas kord meeste ja naiste öö, võrdväärse palga öö, e, e, küsimuseni võrdväärse töö eest. aitäh, ütleb härra esimees ka minul oleks üks küsimus. olen selle teema üle mõelnud. siin me kasutasite te mõistet kulutõhusust, tõhusus eh, pereplaneerimisküsimustes. ma arvan, et eh, on ka teisi ajendeid kuid väga sageli tuleb arvestada teiste inimeste lähenemisega ja me oleme näinud, et sellised investeeringud on tõesti kulutõhusad mind huvitab, miks inimesed ei ole valmis sellesse valdkonda investeerima, ehkki on teada, et investeerimise eh, tulemusel oleks võimalik hilisemaid kulutusi oluliselt kokku hoida. ja minu arvates oleks kena, kui te oskaksite anda mingeid vihjeid, mida meie kui Euroopa Parlament võiksime siinkohal omalt poolt ära teha milles võiks olla meie äh, tegevuse lähtepunkt. ja siis tahaksin ka küsida, kas, äh, kuidas te suhtute sellesse, kas teistele, teistele riikidele võib midagi peale sundida? ma pean teie seisukohast lugu, aga minu jaoks on küsimus, äh, taandub see inimõiguse küsimusele tegelikult äh, äh, peaks siiski olema nii, et inimene sisimas äh, on veendunud oma tegutsemise vajalikkuses, siis on tema õigus vabalt otsustada ka põhjendatud ja ka õigustatud. tegelikult võiks ju siis lihtsalt Äh, kui see on konventsiooni sätestatud, siis me saaksime seda teist, teisel tasandil arutada. muidugi, kui mõni riik ei ole sellele konventsioonile alla kirjutanud, on see võib-olla keerulisem. You... suur tänu nende väga oluliste märkuste ja huvitavate ja keeruliste küsimuste eest. kõigepealt see, mida ütles proua Kabel nõustun täiesti sellega, et see majanduslik argument on väga veenev. kuigi paljude jaoks meist on see pereplaneerimine inimõigus, siis nagu ka härra esimees ära mainis, siis iga dollari eest, mida investeerida pereplaneerimisse, on võimalik säästa üks koma neli dollarit seetõttu ma ei mõista, miks on nii keeruline mõningatel valitsustel aru saada sellest. isegi võiks öelda, et poliitikud tegutsevad väga lühikest perspektiivi silmas pidades. ning arengumaade puhul on väga palju valdkondi, mis omavahel võistlevad, kuhu tuleb investeerida. aga me tõesti sooviksime, et nähtaks ka suurt pilti, pikemat perspektiivi ja seda, et pereplaneerimine äh, toob kasu naistele, meestele ja riikidele ka teistes valdkondades. sest äh, jah, see majanduslik argument on tõesti väga põhjapanev. tõstatasite ka äh, olulise küsimuse, et see vanusele sobiv äh, seksuaalharidus on väga oluline, see loomulikult peab toimuma vastavalt iga kogukonna ja riigi iseärasustele, aga see on tähtis. siis mainisite te ka meeste kaasamist, tooksin siin ühe näite. Niiger, mis on väga hapras olukorras riik, seal on kõige suurem naiste viljakus, keskmiselt on naistel seal seitse last rahvastik majanduskasv oli viimastel aegadel umbes kaks protsenti aastas, rahvastiku kasv neli protsenti. seal riigis on niigi vähe haritavat maad, aga nii, kui, kui asjad edasi lähevad, siis elukvaliteet halveneb seal veelgi. umbes kolmandik lastest käib koolis, umbes veerand tüdrukutest käib koolis ehk siis selles olukorras tuleb midagi ette võtta. kui vaadata ka seda haritava maa osakaalu Nigeri-suguses riigis, siis praegu on seal umbes viisteist miljonit inimest, kahe tuhande viiekümnendal aastal, kui asjad nii edasi lähevad, on seal viiskümmend miljonit inimest ja haritavat maad ei ole. niisiis, midagi tuleb ette võtta. ja valitsus ise arvab ka, et midagi tuleb ette võtta. ning viimasel paaril aastal on nad eriti seda mõistnud ja on hakanud ka tegutsema. üks asi, mida nad on teinud, on meeste kaasamine, loomulikult see õhkkond seal on väga konservatiivne, rahvastik on väga vähe haritud, aga nad on loonud sellised pereisade koolid, kus nad õpivad igasuguseid asju, aga muuhulgas ka siis rasestumisvastaste vahendite kohta, mille räägitakse ka, et nende naistel on õigus tegelikult ju öelda, mitut last nad soovivad. sellises kontekstis ei ole tegutsemine väga lihtne, aga seda on võimalik ikkagi teha. siis teie poolt tõstatatud küsimus, et vahel see seksuaalreproduktiivne tervis on justkui tabuteema jah, see on tõsi, ma ei saa sellest alati küll aru, sellega käivad kaasas sageli ka vääritimõistmised, aga see on ka meie ameti üks ülesandeid, ehk siis tõsta saladuse loor sellelt reproduktiivtervise teemalt. inimestel on õigus mõista, kas, millal ja öö, äh, kuidas nad soovivad paljuneda juba kuuekümnendate lõpust on selle, seda teemat järjest rohkem mõistetud. vahel ma olen aru saanud läbirääkimistes ka, see teema muutub väga keeruliseks. aga see on tegelikult ju aluseks kõikidele teistele õigustele, mis naistel võiks olla. seega minu arvates ei ole see õige, et, et see teema muutub väga vastuoluliseks vahel samuti me ei peaks ju liialdama selle, selle vastuolulisusega. märtsis toimub siis naiste staatuse komisjoni kohtumine, seal räägitakse ka naistevastasest vägivallast. kaks nädalat tagasi kolmandal peaassamblee kohtumisel võeti vastu resolutsioon naistevastase vägivalla kohta ning seal mainitakse ka seksuaalreproduktiivtervist ning äh, räägitakse ka nendest naistest, kes on kannatanud vägivalla all, et nendelgi oleks võimalus ähm, ka kasu saada äh, reproduktiivtervise teenustest. see minu meelest tuleb kasuks ka naiste staatuse komisjoni tööle ning ma ei näe mingisugust põhjust, miks äh, nemadki ei võiks midagi sarnast vastu võtta paar mõtet siis selle teema kohta. mida saaks teha Euroopa Parlament? Teie saate teha nii mõndagi. üks asi, mida ma juba ütlesin ja raport ütleb seda ka, raha. raha on alati probleem. piisavalt suure raha eraldamine seksuaalreproduktiivtervise jaoks, eriti pereplaneerimise jaoks, on endiselt väga tähtis. samuti on Euroopa Parlamendi roll oluline kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgsele, järgses tegevuses, mis puudutab aastatuhande arengueesmärkide tähtaega ja nii edasi. see kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgne arenguraamistik peaks ha-, hõlmama ka seda, et loodaks tõesti, et, et ole, oleks kaasatud tõesti ka see seksuaalreproduktiivne tervis ja üldiselt naiste õigused. me peaksime tagama, et see teema oleks omal kohal ka nendes aruteludes. suur tänu! Okej, okay, tack så mycket för det och eh... tagasiside eest asi ei ole ju siin selles, et naistele midagi peale suruda, nad peavad ise õppima, kuidas ennast äh, kaitsta. see kompetents on ju tegelikult naiste inimõigus, neil peab olema õigus vabalt otsustada oma elu üle. aga on oluline, et kõik kodanikuühiskonnad tegeleksid selle temaatikaga. mehed meeste lähenemine on hoopis teistsugused kui meestel oleks võimalik selgeks teha, et naiste õigused on inimõiguste lahutamatu osa, siis oleks pilt hoopis teistsugune. sest eh, pereplaneerimine on ju ainult poole elanikkonna teema, on ju ka elanikkonnal teine pool, meeste pool ja selles mõttes on vaja vastavasisulisi teavituskampaaniaid ka meestele. Need, kelle käes on võim, need on ju enamikus mehed ehm, mehi on oluliselt rohkem juhtivatel positsioonidel kui naisi ja mehed huvituvad maksi- tavaliselt rohkem rahast minu isiklik lähenemine pereplaneerimisse on loomulikult oluliselt sotsiaalsema iseloomuga kuid äh, oluline on siinkohal tõesti esile tõsta seda rahateemat, eriti kui korraldada teavituskampaaniaid meeste jaoks, sest nõnda öelda on võimalik nendeni sel kombel kiiremini jõuda siis nad saavad ka aru, eh, kui see on olemas, nagu öeldakse, väljaarvutused, tehtud arvutused selle kohta, mis see talle võiks kasu tuua, kui ta sellest aru saab, kui ta nüüd käsitleb seda pereplaneerimist kui investeerimisplaani, siis on võimalik ka nõnda öelda meestele äh, lähenemisvõimalusi leida. minu arvates oli erakordselt huvitav, mida teil oli meile öelda ja ma teid tänan selle eest ja soovin, et meie koostöö jätkuks ka tulevikus. Okej, okay, eh, vi fortsätter vid mötet och då går vi in på den... nii, meie koosolek jätkub. meil on nüüd päevakorras täiendav punkt. With resolution on elimination and prevention. see puudutab naiste vastas, naiste vastu suunatud vägivalla ületamist. kas te võib-olla teate, milles on asi, asi, ma, kes ei tea, ma selgitan. me püüdsime novembris ja detsembris püüelda selle poole, et algatada parlamendi täiskogul äh, naistevastase vägivallaalast diskussiooni, see meil ei õnnestunud ja siis me tegutsesime edasi nii, nagu oli ka varasemalt kokku lepitud, nimelt nii, et meie esitame märtsiks omapoolse resolutsiooni ja saadame sinna oma delegatsiooni. meil on vaja selle dokumendi kallal töötada selleks, et me saaksime sellel järgmisel täiskogu istungil vastu võtta. koordinaatorid tegelevad sellega täiendavalt ja ma leian, et me võime lähtuda sellest, et et sellesse teksti kaasatakse täiendavaid aspekte. ma arvan, et kõigil peaks olema võimalus selles oma ettepanekuid tegema sellepärast et resolutsiooni projekt on meil ju olemas ja seda enam et tegemist on globaalse probleemiga kuivõrd vägivalda tütarlaste ja naiste vastu on kogu maailmas seda esineb kõikides ühiskonnakihtides ja teiseks on meil vaja arutada selle üle mis asi on vägivald pool aastat tagasi võttis parlament Strasbourgis vastu dokumendi, mis nõuab tugevat poliitilist koostööd selleks, et saavutada hea koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega selles ettepanekus on kirjas, et Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid peavad andma oma tõhusa panuse äh, selleks, et seda teemat teadlik, äh, teadvustada ülemaailmsel areenil ja olema aktiivsed äh, kõikides nendes küsimustes, kui juttu on naistevastasest vägivallast, kus selline vägivald ka aset ei leiaks liikmesriigid peavad vastu võtma vastavad seadusaktid ja tagama nende rakenduse lisaks sellele meil peavad olema ka rahalised vahendid et seda tagada seetõttu peame liikuma edasi sõnadelt tegudele kui finantseerimine pole tagatud siis ei juhtu mitte midagi see tähendab omakorda ka seda et me peame eh, toetama üro eh, naiste õiguste organisatsiooni me peame seda organisatsiooni toetama rahaliste vahenditega selles ettepanekus on kirjas ka see et euroopa liidu välisteenistus peab täitma siin oma rolli kasutama ära äh, avanevad perspektiivid ja äh, viima ellu olemasolevad võimalused. see on eriti oluline kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal silmas pidades seda, mida on kavas äh, sellel aastal ellu viia. see on kokkuvõttes selle dokumendi kohta kõik me ei saa seda dokumenti enam kooskõlastada nõukoguga, sest nii palju aega meil selleks enam ei ole. pärast seda sissejuhatust võin öelda, et kutsun üles resolutsiooni teksti muudatusettepanekuid tegema, selleks et seda saaks jaanuaris vastu võtta ja tahaksin anda nüüd sõna eh, meie komisjoni liikmetele, kui keegi soovib seda komisjoni esindaja, tere hommikust, juhataja. alustame välisteenistuse küsimusest ja mu teine kolleeg komisjonist jätkab, kuna me teeme tihedat koostööd äh, koostades komisjoni seisukohta naiste staatuses. suur tänu, lugupeetud parlamendisaadikud, mul on hea meel täna siin viibida, vahetult enne jõuluaega ja on väga oluline rõhutada ka seda, et me praegu töötame selle nimel, et lõppviimistleda Euroopa Liidu seisukoht äh, naiste staatuse küsimuses, seega tänane arutelu on igati äh, õigeaegne, sest see annab meile ülevaate ka teie äh, seisukohtadest ja meil on väga hea meel, et Euroopa Parlament saadab oma delegatsiooni järgmisel aasta märtsis toimuvale naiste staatuse komisjoni istungjärgule. kui me rõhutame vägivalda naiste ja tütarlaste vastu, siis nagu te ütlesite, see on laialt levinud probleem ja see on nii Euroopa Liidu sisese kui ka välistegevuse tegevuskavas tähtsal kohal nagu te teate, käesoleval aastal Euroopa Liidus kiideti heaks strateegiline raamistik ja tegevuskava inimõiguste demokraatia edendamiseks, eh, milles sisalduvad ka konkreetsed meetmed, mis on suunatud soopõhise vägivalla likvideerimisele ja äh, muudele naistevastase vägivallaga seotud küsimustele nagu te teate, inimõiguste eriesindaja on ametisse nimetatud ja tema jaoks on ka soolised küsimused prioriteetseks. me ootame tema lõppotsustust ja ilmselt järgmisel aastal New Yorgis eh, ta ühineb meiega eh, ÜRO eh, vastava komisjoni istungjärgul. paar sõna selle kohta, kuidas me teeme ettevalmistusi järgmiseks aastaks. kõigepealt Euroopa Liit oli pettunud, et äh, käesoleva aasta naiste õigust, naiste staatuse komisjoni istungjärk ei teinud järeldusi. see andis meile kaks õppetundi, et kõigepealt tuleb alustada varakult Euroopa Liidu seisukoha väljakujundamisega ja teiseks tuleb äh, juba varakult võtta ühendust ka kodanikuühiskonna organisatsioonidega, nagu ka teie, härra juhataja, mainisite me käivitasime arutelud liikmesriikidega juba septembris ja loodame jõuda lõpule enne jõuluaega, nagu ma mainisin. ja teile teadaolevalt Euroopa Liidu edu hinnatakse meie kõikide jõupingutuste eh, tulemusena ja see on meie sõnum liikmesriikidele, et liikmesriigid on kaasatud, neil jaguneb osa eh, vastutusest eh, ka tehtu analüüsimisel sest meil on kahene eesmärk. kõigepealt järgmisel aastal eh, jõuaks naiste staatuse komisjon ka järeldusteni oma istungjärgul ja teiseks, et meil oleks ühine lähenemine ja et me ei taganeks juba praegu kehtivast agiist et äh, me saaksime teha head järeldused naistevastase vägivalla teemal. me oleme teinud koostööd ka kodanikuühiskonna organisatsioonidega, me oleme kohtunud Euroopa naistelobi esindajatega ja ka Euroopa mittetulundusühingute foorumiga. kaks nädalat tagasi me kutsusime Brüsselis äh, resideeruvad rahvusvahelised mittetulundusühingud, et arutada äh, ÜRO naiste staatuse komisjoni tegevust ja kuidas koos tegutseda. me oleme käivitanud juba kontakti võtmise nende riikidega, kes meie mõtteid jagavad ja nendega, kes veel ei jaga, sest meie jaoks on oluline veenda kõike äh, selle teema olulisusest ja veenda neid selles, et järgmisel aastal tuleb ka järeldusteni jõuda. me oleme võtnud ühendust ka suurte tegijatega, näiteks Ladina-Ameerika riikidega. jaanuaris toimub Euroopa Liidus vastav tippkohtumine, äh, kus see teema on järjekordselt päevakorras, sest meie arvates piirkondlik äh, lähenemine on äärmiselt oluline ma mainisin juba vastutuse jagamist, äh, kontakti võtmist. ja siinjuures tahaksin rõhutada, et Euroopa Liit kavatseb äh, korraldada ka äh, täiendavaid üritusi selle istungjärgu raames, sellega ma võib-olla lõpetan ja palun oma kolleegil üksikasjalikumalt teavitada teid Äh, meie tööst, meie seisukoha äh, kokkuvõtva dokumendi üle ja seejärel me oleme väga huvitatud parlamendi seisukohalt. tänan äh, proua Petrova ja nüüd proua Pastri. suur tänu, juhataja. jah, tõepoolest, ka mina tahaksin lisada paar sõna meie seisukoha dokumendi sisu kohta, mida me praegu koostame kõigepealt see sisaldab üldiseid suuniseid ja konkreetsemaid suusiseid, suuniseid. mõte oli selles, et, et me näitaksime üles oma kindlat kohustumust ja pühendumust äh, kaitsta äh, soolise võrdõiguslikku õigustikku ja loomulikult äh, me veel kord kordame üle oma võetud kohustused. teiseks, meie soov on jätkata inimõiguste põhist lähenemist. ja meie jaoks on oluline sätestada konkreetsed põhimõtted, nagu näiteks see, et naistevastane vägivallavõitlus tähendab inimõigust ja ei ole mingeid võimalusi õigustada naistevastast vägivalda. teiseks, me soovime seostada naistevastase vägivalla diskrimineerimise aspektiga ja rõhutame vajadust koostada äh, laiaulatuslik strateegia, et võidelda sellise vägivalla vastu ja tagada ka tugiteenuste pakkumine, nagu te teate, äh, üheks põhiteemaks äh, käesoleval aastal on olnud ohvrikaitse. samuti kaitseme jõuliselt meeste rolli Euroopa Liidu poolt ja mõte oli avaldada toetust ka vabaühenduste tegevusele. samuti on oluline jälgida äh, nähtusi ja koguda andmeid, neid statistilisi andmeid selle nähtuse kohta. meie eesmärk on saada ülevaate sellest, millised on juba olulised õigustekstid, äh, õigusalased tekstid ja kohustused, mis selles valdkonnas on võetud. meie soov on koostada sellised äh, konkreetsed sisutihedad järeldused, kus on kirjeldatud meie kohustused. me ei taha rääkida konkreetsetest vägivallavormidest, vaid soovime edendada sellist üldist lähenemist, et vältida liiga pikka teksti, äh, mille üle saab olema raske läbi rääkida. me tõepoolest üritame välja tuua juba kõikide võetud kohustuste puhul äh, kõige paremad õigustekstid ja kohustused mille suhtes on juba rahvusvahelisel areenil kokkuleppele jõutud. ja samuti sisaldab see dokument viiteid rahvusvahelistele konventsioonidele, ja äh, erinevate piirkondades vastu võetud dokumentidele selleks, et edendada Euroopa Liidu poolset koostööd äh, teiste riikidega äh, ÜRO-s. ja sellega ma võib-olla lõpetan, kuid loomulikult ma olen valmis teiega arutama ka edaspidi kõiki neid aspekte um,. Ähm, jag skulle bara, yeah, I'm gonna speak in Swedish. Eh, äh, jag skulle bara fråga då med anledning jah, tahaksin teie käest küsida, et selles projektis, mis alles on vastuvõtmisjärgus, seal on juttu globaalsest rakendamisest, globaalsest ennetamisest. Need on aspektid, mida oleme ka oma arvamuses käsitlenud. kes need seisukohad võtab? Now we are extremely interested to hear the answer nüüd me huviga ootame teie vastust sellele küsimusele. pingsalt kuulame. ma vabandan um,. Thank you very much. suur tänu selle küsimuse eest. tegelikult kui me räägime äh, ülemaailmsest teavituskampaaniast kas te esitas selle küsimuse sellepärast, et te teate, et toimub Peking pluss kakskümmend tippkohtumine aastal kaks tuhat viisteist ja meie soov oli, oli mõelda selle peale, kuidas seda tähistada. on olnud mitmeid arutelusid selle kohta ja Euroopa Liidus praegu arutatakse selle üle, kuidas kõige paremini seda tähtpäevat märkida. võib-olla vältida sellise ülemaailmse konverentsi äh, läbiviimist, mis võiks ohtu saada äh, Pekingi tegevusplatvormi elluviimise. Äh, praegu ringleb mõte selle kohta, et võiks käivitada laiaulatuslik kampaania millega tähistatakse seda aastapäeva ja mille käigus äh, antakse ülevaade kõikidest edusammudest. mis oleks tõesti suur kampaania. ja sellega seoses me mõtlesime, kas on võimalik kuidagi seostada seda ringlevat mõtet ja seda ülemaailmse teavituskampaaniat, mida te mainisite sest meie jaoks ei ole päris selge, äh, kas see on üks ja sama mõte või midagi eraldiseisvat konkreetset. enne kui me saame teile vastata, kas me oma poolt saame toetada seda kampaaniat või mitte, me sooviksime täiendavat infot, äh, härra juhataja. Mm, milline konkreetselt saab olema see äh, teavituskampaania? juhataja, meil ei ole enam konkreetsemaid andmeid selle kohta, kuid me teame, et sellise kampaania käivitamisest on juttu, seda võib teha mitmeti. kui teile jääte, et mingi muu võimalus on parem, siis ka see on mõeldav. seega mul hetkel praegu lisainfot teile pakkuda ei ole, see on veel arutusel olev küsimus ja see peab olema seotud ka äh, ülemaailmse rakenduskavaga äh, toetuste puhul ja me lähtume siin ekspertide rühma soovitustest. kas ka need soovitused kuuluvad teie töö hulka? jah, ma saan teile seda üle kinnitada härra juhataja, me oleme osalenud ka ÜRO tasandil äh, naiste staatuse komisjoni tegevuses. möödunud nädalal toimus vastav üritus New Yorgis. töö toimub ka kõrgel poliitilisel tasandil, sest me loodame, et selleks, et saavutada äh, järgmisel aastal hea tulemus, peame me aktiivselt osalema selle komisjoni töös ja me jätkuvalt teeme seda. suur tänu. Back to Swedish again and.... Tack, tack så mycket för det och eh... <laughs> suur aitäh! tõden, et sel teemal rohkem küsimusi ei ole. ma arvan, et peame selle resolutsiooni kallal edasi töötama. muudatusettepanekuid saab esitada üheksanda jaanuarini kella üheksani hääletus toimub kahekümne teisel jaanuaril ja veebruaris jõuab see dokument täiskogule. seega võime lõpetada käesoleva päevakorrapunkti arutelu. tuleb ol-, olla tähelepanelik, istungi alguses me ütlesime, et meil on siin kaks rühma külalisi tervitan Jannis Kadakise külalisi ja Marin Chatelsi külalisi. tervitan teid siin meie hulgas. jõuame üheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. majanduskriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele. see on erakordselt ulatuslik küsimus meie komisjoni jaoks. me tegeleme sellega veel ka märtsis, see on tõepoolest oluline raport ja nüüd ma annaksin sõna raportöörile Morin Chartierile suur aitäh! suur aitäh ka selle eest, et küsimus on täna võetud päevakorda. tegemist on raportiga, mille kaudu me saame mobiliseerida kõik komisjonid ja fraktsioonid. see on dokument, mis võimaldab kaasata kõiki selleks, et valmistuda väärikalt kaheksandaks märtsiks rahvusvahelisest naistepäevaks. E-, eeskätt on siin väga palju ühist arutada meil tööhõivekomisjoniga ja tööhõivekomisjon kavatseb ka seda raportit arutada, see on väga oluline teema ühelt poolt on tegemist sellise vaikse või mahavaikitud teemaga, e, kriis mõjutab ju ka naisi, kuid sellest ei räägita. selles mõttes on siin teisalt ka liiga vähe andmeid ja ebapiisav on ülevaade meil sellest olukorrast, mistõttu on veelgi enam oluline sellest rääkida ma arvan, et me saame seoses kaheksanda märtsiga tõesti väga palju sellele teemale tähelepanu pöörata, see annab meile võimaluse koondada ridu ja öö, samas on oluline tugineda aktuaalsele ja usaldusväärsele statistikale ja kui me vaatame olemasolevat statistikat, siis me näeme, et kriisi mõju on olnud naistele eh, väga tõsine. kõik uuringud näitavad, et meeste, meeste tööhõivesse eh, suhtutakse Äh, kui millessegi palju olulisemasse. meeste töötus on halvem kui naiste töötus, see on väga levinud arvamus. meie raportit ette valmistades me rõhutasime, et see on suurendanud naiste haavatavust. naistel on niigi väga tundlikud töökohad ja nüüd tuleks siiski naiste staatus äh, seada äh, esiplaanile ja seda teadvustada, et naised on need, kes toetavad osalise tööajaga või tähtajaliste lepingutega. ja need on need töökohad, äh, mida koondati esimestena kriisi tingimustes naistel on väga raske taluda kriisi, kriisi käigus tekkinud tingimusi, kuna neid vallandati esimesena, koondati esimesena eeskätt ähm, nõnda öelda meeste tööhõi-, meestele tööd andvates sektoris nagu öö, äh, tööstus öö, äh, valdkonnad, siis samas äh, naised töötasid eeskätt äh, teenindussektoris, äh, halduses. ja seal toimus väga ulatuslik töökohtade kärpimine jah, ma olen sõnaselgelt selle poolt, et eelarveid tuleb konsolideerida Äh, ja et riigi võlakoormus tuleb vähendada, kuid kokkuhoiu ja kärbete poliitika öö, äh, vähendab eeskätt naiste töökohti näiteks avalikus halduses. olen rääkinud siin juba stereotüüpidest. kuid kriisiaegadel vaatamata sellele mida me ka ei räägiks naiste ja meeste võrdõiguslikkusest. ja on ikkagi tegemist olukorraga, kus meeste tööhõivet peetakse primaarseks ja naised nõnda öelda vaikivalt taanduvalt tööturult see on niisugune vaikne lahkumine. E, ja siis nad asuvad tegema töid, mille eest nad tegelikult rahaliselt tasustatud ei saa. see on väga keeruline moment ja selle tunnistamine on tegelikult vähelevinud ja me peaksime sellise hoiaku vastu võitlema siis tahaksin rääkida kriisi mõjust tööhõivele ka selles suhtes, et naised töötavad väga tundlikes töökohtades, nad töötavad osalise tööajaga, nad töötavad töökohtadel, kus äh, töötasu on väga madal. ja see seab naised väga keerulisse olukorda Äh, sest et äh, pikemas perspektiivis ootab neid ka väga madal pension. ja seetõttu äh, võivad nad ja nad võivad kaotada ka väga kergesti koha tööturul, mistõttu langevad nad vaesusesse, kus nad enam elu lõpuni välja ei jõua tulla, ei suuda tulla. kui me räägime pensionide tasemest, siis rõhutakse alati sellele, et meeste töötus on halvem kui naiste töötus, see on stereotüüp, me peame selle vastu võitlema. me ju teame, et äh, palkakärped erinevatel põhjustel, mida ma siinkohal ei hakkaks loetlema, viivad äh, vaesumiseni sotsiaalse tõrjutuseni eeskätt kui me vaatleme üksikvanemaga peresid. ja see eh, tähendab omakorda seda, et eh, üksikemadel on väga raske kriisiaegadel Äh, stabiilset äh, töökohta omada. ka siis, kui niisugune töökoht on saadaval, siis tuleb äh, leida elamispind, siis on vaja leida äh, lastekodu, lasteaia koht ja nii edasi ja nii edasi. Need on väga rängad väljakutsed üksikvanematele, aga nad peavad kõikide nende probleemidega tegelema. samuti on keeruline siis, kui tegemist on puuetega inimestega Äh, kriisi tingimustes on kasvanud ka mitteametliku töö määr. OECD uurimus tõesta-, näitab, et kolmkümmend kolm protsenti SKT-st äh, luuakse tegelikult mitteametlikult tööd tehes ja põhimõtteliselt tähendab säärane mitteametlik töötamine seda, et seda tuleks ka arvestada. seda enam, et osaline tööaeg puudutab öö, oluliselt rohkem naisi kui mehi, samuti puudutab naisi rohkem kui mehi mitteametlik töötamine ja kriisiaegadel öö, leiab see eriti selgepiirilise väljenduse. OECD uurimus näitab aga sedagi, et kriisiperioodidel on erakordselt oluline tööturul arvestada meeste ja naiste võrdõiguslikkusega, mis tagaks tööturul täiesti uue dünaamika. seetõttu on meil vaja kriisiperioodidel välja kujunevaid tendentside vastu võidelda ja samuti on vaja võidelda kõikvõimalike stereotüüpidega, mis takistavad meil eh, naiste halvemast, halvemat olukorda kui millegi öö, normaalse nägemist. see on minu jaoks väga oluline. minu jaoks on väga oluline ka meeste ja naiste palgalõhe see tuleb loomulikult äh, tähtajalistest lepingutest ja osalisest tööajast. siin need eeskätt äh, naised on surutud sellisesse seisundisse. Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on ka väga suured erinevused ja väga suur ebavõrdsus see palgalõhe, mis on olemas võrdse töö puhul, eh, leiab siis aga veelgi keerulisema väljundi, kui naine läheb emaduspuhkusele, eh, siis on loomulikult tema mm, eh, raseduspuhkude vahendid, vahendid oluliselt väiksemad. OECD uurimus näitab, et ühe lapse kohta makstakse kaksteist protsenti vähem raha. Äh, lisaks sellele lisandub see, et kui inimestel on võrdväärne haridus ja need, nad täidavad võrdväärset ametikohta, siis äh, emaduspuhkusele minnes on see seitseteist protsenti väiksem, see summa ja nii me jõuamegi hilisemas arengus selleni, et naistele makstav pension on ka väiksem kui meestele makstav pension. me peame arvestama seda, et meil on mitmesugused stereotüübid naiste ja meeste võrdsusesse suhtlemisele, siia lisanduvad kriisi tingimustes ka veel eelarvekärped, mis toovad kaasa naiste senisest halvema olukorra tööturul. meil on tarvis olukorda parandada ja kaasata selleks Euroopa vastavate fondide, eeskätt Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid. me peame, me tõepoolest töötama selle kallal, et naistel oleks mitmesuguseid võimalusi enda edasiseks arendamiseks, elukestvaks õppeks ja et neil oleks võimalik töö ja pereolu ühitamiseks meil on vaja täiendkoolituse võimalusi, meil on vaja saavutada see, et naised ei kannaks täiendavat koormat ja meil on vaja tõesti võidelda eh, olemasolevate stereotüüpide vastu, sest meeste tööd peetakse alati oluliselt tähtsamaks ja sellepärast tuleb oma tööd jätkata. suur aitäh, ütleb härra esimees. avan diskussiooni ja palun. suur tänu, härra esimees. kõigepealt tuleb tunnistada, et Elizabethiga on alati väga meeldiv koostööd teha. ja ta juba ka väga hästi näitas, et see raport on tõesti väga tähtis. ja nüüd meie peame mõtlema ka selle üle, kuidas me selle toote siis maha müüme seda küsimust on arutatud palju ka parlamendist väljaspool ning meie pidime ka äh, selle küsimusega siin nüüd tegelema hakkama. kõige tähtsam arvatavasti on tegeleda selle niinimetatud vaikse kriisiga. Elizabeth juba mainis neid äh, kõige haavatavamaid naisi madala sissetulekuga ähm,, ebastabiilsete töökohtadel, väikese pensioniga naised ning kriis võib veelgi süvendada soolist ebavõrdsust. samuti rõhutatakse siin soolist palgalõhet, pensionilõhet, töö- ja pereelu ühildamise probleeme, ebastabiilseid töölepinguid, ning hooldussektoris töötavate naiste halba olukorda. esimene kriisitsükkel mõjutas kõigepealt mehi, sest domineerivad mehed põhjustasid selle kriisi. teine tsükkel äh, aga kriisis mõjutas naisi, kes töötasid teenis, teenindussektoris ei pööratud piisavalt tähelepanu sellele, et ahela tagumises osas olevate inimestega tuleb ka kriisi ajal tegeleda. seetõttu teenistussektoris, kus on, töötab väga palju naisi, olid mõjud väga tugevad. Euroopa Komisjon peaks välja töötama ka usaldusväärsemaid andmeid selle kohta, millised on kasinusmeetmete mõjud soolistele, soolisele ebavõrdsusele. sest sageli haavatavamad inimrühmad kannatavad kärbete tõttu rohkem. ainult seeläbi, kui me jälgime põhjalikult, millised on kriisi mõjud, saame me välja töötada parema strateegia rõhutatakse siin ka olulisemaid aspekte, nagu näiteks soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine sotsiaalpoliitikasse ja tööhõivepoliitikasse Euroopa Liidus, tuleb arvesse võtta ka erinevusi liikmesriikide vahel, rõhut-, rõhutada tuleb äh, kutseõppe olulisust, Euroopa Sotsiaalfondi tähtsust ning naiste ettevõtluse edendamist, eriti rohelises majanduses. tooksin välja veel paar märkust. kui me räägime siin kriisist ja kasinusmeetmetest, siis majanduskasvu ei saavutata, kui ei võeta arvesse sotsiaalseid mõjusid. Elizabeth mainis ka, et vaesusel on naise nägu. ja naised kannatavad palju sügavamalt majandussotsiaalse ja minu arvates ka demokraatia kriisi ajal ja seetõttu tuleb neid kohelda ka erinevalt Lissaboni strateegias oli meil paika pandud statistika, kui palju me peame saavutama naiste tööhõivet viiekümnest kuuekümne protsendini siis. uus Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia aga numbritest ei räägi. see tähendab, et meil on lihtsalt see üks number, seitsekümmend protsenti kokku tööturul, me siin meeste ja naiste vahel vahet ei tee. mida see tähendab? tööturul on üle seitsmekümne protsendi meestest ja mitte piisaval hulgal naisi. ja on selline vaikne tendents, et kui töökohad äh, kaovad, siis esimesena saadetakse koju naised. ja ma pöördun kõikide poole siin saalis, jätkem naistele ka avaliku võimalus. kui naised soovivad koju jääda, siis jäägu. kui nad soovivad osaleda tööturul, siis peaksid nad saama ka seda teha. ma tuletaksin teile kõigile siin meelde, et kui me räägime naistest ettevõtete juhatustes või üldse liidripositsioonidel, siis tuleb meelde tuletada, et naised ei ole meestest paremad tööturul, aga ka meil, meie panustame, meil on oma lisandväärtus, edendamaks majanduskasvu seetõttu on väga oluline, äh, arvan ma, et see raport on väga tähtis, me peame tõesti välja saatma tugeva sõnumi meie hooivalise Euroopa Liidu naistele. ja me peame kõiki meeles pidama, et me saime ju ka Nobeli auhinna ning me peaksime Euroopa Liidu üle uhked olema kuna härra esimeest kohal ei olnud, kui ma oma raportit tutvustasin, siis ma nüüd sooviksin teile kõigile mm, ilusaid jõule ja ma olen kindel, et meie tegevus kindlasti mõjutab ka üritusi kaheksandal märtsil, kui me tegutseme korrektselt. suur tänu! aitäh! proua Gabriel järgmisena. ennem kui ma annan sõna proua Gabrielile siis tuleb meelde tuletada, et hääletamine toimub kell pool kaksteist. ma ei soovi küll siin are-, arutelu lõpetada, niisiis kell pool kaksteist teeme lihtsalt väikese pausi arutelus, häälduseks kulub ainult paar minutit ju. niisiis, ärge muretsege, kõik, kes soovivad, saavad siin ka sõna. proua Gabriel, aitäh, härra esimees alustuseks tahaksin ma tänada proua raportööri, proua Moran Chartier, kes tutvustas oma raportit ka väga põhjalikult. minu arvates no, oli see ettekanne väga selge. juba kasutati siin võtmesõna, ähm, see raport vähemalt üritab, kui ta mitte ei ole, väga põhjalik, kõikehõlmav ning esimest korda vist on meil ühes tekstis koos kõik need konkreetsed meetmed, mille, mis me oleme välja toonud varem eraldi raportites. keskenduksin selle põhjaliku raporti tugevamatele punktidele. mida toetavad ka väga tug-, selged argumendid. proua Morin Chartier mainis juba neid probleeme, mis naiste ees seisavad ning ma nõustun tõesti sellega, et me peame rääkima ka kriisi mõjudest naistele, need mõjud ei ole uued, aga need on struktuursed probleemid. ning nad nüüd kriisi ajal alles hakkavad välja tulema. teiseks, meil on vaja statistikat. seda tuleb rõhutada pidevalt. ning kolmandaks arvan ma, et tänu sellele raportile saame me tagada, et naistel on rohkem võimalusi reageerida majanduskriisile, et nad oleks tugevamad. ja veel kord toetaksin kõike seda, mida raportöör siin rääkis, näiteks stereotüüpidest, ettevõtlusest, soolisest võrdõiguslikkusest ja nii edasi. Då eh, hinner jag också själv ta... mina võtan sõna järgmisena ma olen selle raporti variraportöör. loomulikult on tegemist väga olulise raportiga. ja minu arvates on raportööri ettepanekud siin väga head. Te olete väga hästi näidanud seda, millised on erinevused tööturul toote välja siin need mitu kriisilainet ning näitate ka väga hästi, kuidas äh, heaoluriigi lõhkumine mõjutab naisi palju rohkem kui mehi. Te näitate hästi ka seda, mida on vaja ette võtta. ja mainite siin tervet rida valdkondi meeldival kombel. punkt seitseteist näiteks transport, äh, ühistransport näiteks. siin mainitakse, mida komisjon ja ka liikmesriigid võiks ette võtta. näidatakse, kuidas näiteks eelarvekärped liikmesriikides on mõjutanud halvasti laste haridust. samuti mainite te koolitust ning tööturu struktuuri muutmist. minu arvates on teie ettepanekud siin väga head. puudu on aga minu arvates siin ja see võib-olla ei olegi nii kummaline, sest me kuulume ju erinevatesse parteidesse. aga minu arvates on puudu siin sellest aluspõhjusest, miks kõik nii juhtus. miks meil on selline olukord? miks meil on sellised poliitikad? miks meil on sellised bürokraatlikud äh, struktuurid nagu IMF või Euroopa Keskpank, miks teatud Euroopa Liidu liidrid suruvad mõnedele teistele riikidele teatud poliitikat peale, te keskendute eelarvele ja nii edasi, sellistele asjadele, aga see on, ja keskendute ainult ühele osale majandusest äh, ehk võlale aga majandus ei koosne ainult võlast, sellel on palju erinevaid aspekte. jah, loomulikult tuleks vähendada võlga, aga meil on samas viisteist protsenti tööpuudust. kuigi võlg on vähenenud paar-kolm protsenti ja see ei ole ju mingisugune edu. mina olen teinud selle kohta ka muudatusettepanekuid, sest minu arvates öö, just need Euroopa Liidu kasinusmeetmed on peasüüdlaseks. üldiselt ma arvan, et see raport on väga hea, sest teie analüüs on väga põhjalik, aga öö, ma juba tõin välja ka, mis minu arvates raportist puudu on. siinkohal lõpetaksin. Eh, eh, kas komisjon sooviks sõna? Too many okei okay. Do you, do you want to take floor? no? kas soovite sõna? ei. sellisel juhul annaksin uuesti sõna proua Morin Chateele selle arutelu kokkuvõtteks, palun. aitäh. tahaksin tänada kõiki kolleege kes sõna võtsid? panin enda jaoks kirja, et nüüd kriisi käigus peaks naistel avanema võimalus öö, äh, leida tee uute tegevusvaldkondade juurde öö, energeetika või sotsiaalmajanduse valda. kõik sõltub sellest, milline on nende arengupotentsiaal ja naistel on arengupotentsiaal täiesti olemas, siis ma olen päris kindel, et nad suudavad sellega toime tulla. kriisil on naiselik nägu, paljudki vaikitakse maha ja me kõik peame koondama oma read, et Äh, ületada kriis, tulla sellest välja ja teiseks juhtida naised äh, kriisist välja. tahaksin Maria Gabrieli tänada tema kommentaaride eest, just nii ma kavatsengi oma raporti üles ehitada. tänan mulle äh, avaldatud toetuse eest ja ma tänan osutatud abi eest me soovime tõesti koostada niisugust raportit, mis lülitab endasse selle, mis on sätestatud erinevates raportites. mitte äh, jätta, jättes mitte midagi kahe silma vahele, rõhutades kõike seda, äh, mille poolt ja mille vastu me oleme ja äh, äh, muidugi on mul siin ka teatud rida, teatud arv oma seisukohti ja ma ei kavatse mitte kõiges nõustuda meie esimehega, kellesse ma muidu suhtun väga hästi, kuid härra esimees, me peame arvestama ka proua Zimmeri raportiga kes on raportööriks tööhõivekomisjonis. paljudes momentides toetas ta meie raportis. ise rõhub ta eeskätt vaesuse vastu võitlemise ja sotsiaalse tõrjutuse küsimustele selline rõhuasetus on tema seisukohast oluline ja loomulikult ei keskenduda eeskätt naistele. seda enam, et et tema analüüs on ka väga huvipakkuv ja haakub nii mõneski küsimuses sellega, mida teie ütlesite, härra esimees. jah eelarvekärbetel on omad tagajärjed ja mina mõistan neid tagajärgi ja ma olen aga samas täiesti avatud kõikvõimalikele muudatusettepanekutele. ent seejuures ei tohiks me unustada üht et naised saavad meestest kahekümne üheksa protsendi võrra vähem pensioni. ja see on tegelikult kainestav number. ja selline olukord ei tohi enam jätkuda muidu me ei saavuta kunagi töövõtjate võrdset kohtlemist tööturul. suur aitäh, ütleb härra esimees. ma tahaksin rõhutada et ka mina hindan raportöör Morin Chartier'd kõrgelt. ja nüüd ja ajakava näeb välja nii, et teil tuleb esitada oma muudatusettepanekud üheksanda jaanuari kella kaheteistkümneks, et me saaksime seda dokumenti siis eh, täiskogul arutada. minu arvates on see erakordselt tähtis raport silmas pidades rahvusvahelise naistepäeva tähistamist kaheksandal märtsil. ma arvan, et eh, see päev avab meile ja annab meile väga palju kokkupuutepunkte ja võimalusi. nüüd tahaksin ma aga tulla päevakorrapunkti number kolmteist juurde. me jõuame hääletamiseni. arengu edendamine kaubanduse abil millise tähtaja te muudatusettepanekute jaoks proua Morin Chartier raporti jaoks ette välja kuulutasite? üheksanda jaanuari, üheksas jaanuar. alustame hääletusega, me ei tea neid plokis neid hääletada, sest meil on lahkarvamusi, seega hääletame äh, ühekaupa, kuid neid on ainult seitse. ma loodan, et sellele kulub ainult paar minutit, nii et ärge muretsege, alustame esimesest äh, muudatusettepanekust, see on number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. poolteist minutit kulus ainult ja läheme nüüd tagasi oma päevakorra kaheteistkümnenda punkti juurde. Äh, ettevalmistused äh, mitmeaastaseks finantsraamistikus ja sõna saab proua Gabriel, palun. tänan, esimees. ma üritan rääkida lühidalt, kuna see on arvamuse eelnõu ja juhtkomisjoniks on arengukomisjon. seega vastutav komisjon on arengukomisjon. E, e, mina oma arvamuses rõhutan kolme hädavajalikku aspekti. juhataja käskend, e, katkestab, kui te soovite rääkida, palun tehke seda saalist väljaspool. ja arvamuse koostöö jätkab. ma olen esile tõstnud kolm vajadust. kõigepealt Äh, selle põhimõtte juurutamine kõikidesse poliitikatesse, et sooline võrdõiguslikkus peaks olema läbiv põhimõtteks kõikides AKV riikidega sõlmitud kokkulepped ja siseriikliku õiguses peavad olema konkreetsed sätted naiste õiguste kaitseks, et tagada nende õiguste täitmine ning äh, tagada ka nende poliitikate elluviimine, mis suurendab naiste osalust otsustusprotsessis poliitilisel tasandil ja ka majanduslikus sotsiaalelus. kolmandaks räägin vajadusest rõhutada seda, et mõningates AKV riikides on saavutatud suuri edusammusid aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel. me ei ole sellest kunagi rääkinud, kuid mõned AKV riikidest on juba jõudnud nende arengueesmärkide täitmiseni enne kahe tuhande viieteistkümnendat aastat ja me peaksime ka esile tõstma nende arenguriikide edusammud. ja sellega seostub ka heade tavade vahetamine nende riikide vahel, need on kolm põhivajadust, mida ma olen esile tõstnud ja selle alusel olen ka oma soovitused koostanud. kõigepealt me peame äh, suurendama soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist kõikidesse Euroopa Liidu tegevuskavadesse ja poliitikatesse suhetes AKV riikidega. teiseks, me peaksime üha enam äh, konsulteerima sooküsimuste ekspertidega Äh, Euroopa Liidu kaitse- ja arengupoliitika koostamisel. kolmandaks, me peame tugevdama Euroopa Liidu inimõiguste demokraatia rahastamisvahendit naiste õiguste osas ja naiste õiguste kaitsjate osas. ja kolmandaks, ma räägin ka naiste rolli tähtsusest äh, demokraatlikus üleminekuprotsessis, piisab vaid heida pilgu Aafrikasse, et näha, et see vastab tõele ja ma räägin ka naiste rollist äh, konfliktide lahendamisel, konfliktide järgses olukorras stabiliseerimisfaasis. Need on minu põhilised äh, ettepanekud, millele ma olen keskendunud ja tänu kolleegidele ja ma tänan juba eelnevat kolleege äh, ettepanekute eest ja ma loodan, et kolleegide ettepanekud aitavad ainult rikastada minu teksti ja tagavad selle, et naiste õiguste komisjoni arvamus saab olema väga informatiivseks panuseks ka Arengukomisjonile. ja tänan, proua Kurmai. suur tänu, ma tahaksin teile kõikidele, kes veel siin on, meenutada, eh, ka nendele, kes töötavad Aafrika-Kariibi mere Vaikse ookeani koostöökomisjonis, eh, eh, on väga oluline kõikides nendes küsimustes näha ka nii-öelda soolist vaatenurka äh, ja eriti, kui me arutame mitmeaastast finantsraamistikku, äh, see aspekt peab olema kriitilise tähtsusega esil ka kõikides meie teistes poliitikavaldkondades ja ma usun, raportöör, kes on väga aktiivne AKV komisjonis, äh, koostab ka suurepärase raporti. ma arvan, et proua Gabrielial on väga professionaalsel tasemel koondanud kõik need erinevad seisukohad äh, küsimustes, mis mõjutavad naiste olukorda ja seetõttu on oluline, et ta mainitab ka Euroopa Liidu vastavat tegevuskava, millega tunnustatakse äh, naiste osalust äh, soolise võrdõigusliku perspektiivi tugevdamisel arengupoliitikas ja oluline, et ta mainib ka aastatuhande arengueesmärke, kuid ma tahaksin teile meenutada ka seda, et et äh, need riigid saavad veel väga palju ära teha aasta, aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel äh, ja me peaksime meenutama ka endale, et sooline võrdõiguslikkus on ka üks prioriteetides Euroopa Liidu meetmete seas Agenda äh, for Change raames, sest naised etendavad võtmerolli, äh, kui te veel seda pole mõistnud, seetõttu on oluline seda rõhutada äh, minu arvates on väga oluline, et Gabi mainis ka äh, tütarlastele pakutavad äh, alusharidust ja keskharidust äh, samal tasemel nagu poistele ja kutsub üles komisjonile ähm, ettepaneku tutvustada ka need edusammused ja on oluline, et KABI räägib ka kolmandates riikides vastu võetud õigusaktidest, sest sellest kujuneb tegelikkus Äh, kui kõik need aspektid on reguleeritud seadusandlusega, äh, kui nähakse ette ka konkreetsed sätted naiste õiguste kaitseks äh, seadusandluses, sest sellega tagatakse nende õiguste täitmine ja tagatakse ka sootundlike poliitikate mehhanismide rakendamine ning suurendatakse naiste osalust avalikus elus Äh, samuti on selge see, et see mõju on mitte ainult poliitiline, vaid see on, mõjutab ka sotsiaal- ja majanduselu ja seetõttu ma leian, et tegemist on väga olulise arvamusega ja loodetavasti Arengukomisjon äh, kiidab selle suurte häälte enamusega heaks. suur tänu. proua Bauer, palun. tänan. ka mina toetan seda arvamust ja oma poolt äh, lisaksin paar lühimärkust. mul on tunne, et ähm, oma arengupoliitikas meil on vaja rohkem sihipärasemaid meetmeid. kui ma räägin sellisest sihipärasemast poliitikast, ma mõtlen eelkõige tervishoiu ja hariduse küsimustele kuna meie kogemused kohtumiselt AKV riikidega on tõestanud, et äh, sünnitajate suremus on üks sellistest probleemidest ja selles kontekstis ämmaemandate koolitus ja kogukonna äh, hooldustöötajate haridus on oluline. meil on kogemusi selle kohta et mitmetes arenguriikides, et äh, koolist langevad enneaegselt välja põhiliselt tütarlapsed ja seetõttu on naiste seas kirjaoskamatuse tase väga kõrge, seega see on veel üks olulisi küsimusi. Äh, samas ei tohi unustada veel ühte aspekti. me üritame Äh, rahaliselt toetada neid riike mitmetes tegevusvaldkondades ja kui me jätame need humanitaarvaldkonnad äh, hiinlaste toetada, siis see oleks viga. sest meil on ju võimalus kaasa aidata nende riikide tulevaste poliitikate kujundamisele ja seetõttu minu arvates me peaksime keskenduma hariduse, tervishoiu küsimustele silmas pidades asjaolu, et just nendes valdkondades me saaksime tõhustada oma abi. suur tänu. ma olen ka oma nime äh, sõnasoovijate nimekirja kirja pannud, sest ka ma olen variraportöör selle arvamuse juures. mul ei ole eriti palju lisada, sest minu arvates on tegu hea arvamusega äh, Eh, kus on väga selgelt välja toodud seos aastatuhande arengueesmärkide, võrdsuse vahel ja tervishoiu küsimustega. kuid ma tahaksin lisada ja see ilmselt teid ei üllata, et eh, valitseb ka seos eh, seksuaal- ja reproduktiivtervise ning õiguse vahel seega kõiki neid küsimusi tuleks näha laiemas perspektiivis ma tahtsin seda seost rõhutada, et naistel on õigus otsustada oma keha üle. rohkem sõnasoovijaid ei ole. Äh, proua Janako Takes äh, vangutab pead, ei, ei, ei. loomulikult Äh, ka minul on õigus arvamusele. ja nüüd annan äh, proua äh, Maria Gabrielile sõnajärje üle lõppsõnavõtuks. suur tänu kõigi nende sõnavõttudes, kuulasin neid väga tähelepanelikult. ma tahaksin tagasi pöörduda kahe küsimuse juurde proua Gurmai väga mõistlik märkus selle kohta, et tuleb äh, suurendada juurdepääsu alusharidusele. ja see on üks konkreetne aspekt. millele ma mõtlesin, kui ma mainisin äh, aastatuhande arengueesmärk, sest juurdepääs põhiharidusele on üks neid aspekte, äh, mis on saavutatud teatud riike. teiseks äh, vajadus siseriiklike õigusaktide järgi. minu arvates äh, olulisem kui selliste seadusaktide olemasolu on nende jõustamine, rakendamine, sest sellistes riikides võib olla suurepärased õigustekstid, nii nagu meilgi Euroopas, kuid neid seadusi tegelikkuses süstemaatiliselt ignoreeritakse ma olen avatud ka proua Baueri ettepanekule äh, tugevdada rõhuasutust haridusele ja tervisele, mis on olulised küsimused ja härra esimees, võtan arvesse ka teie ettepanekud seksuaal- ja reproduktiivtervise kohta ja päris kindlasti äh, järgin teie ettepanekuid. esimees, ma unustasin pöörduda Euroopa Komisjoni esindaja poole, kas ka komisjoni esindaja soovib sõna? jah, palun. aitäh tahaksin lühidalt öelda järgmist. loomulikult toetab komisjon selle äh, naiste komisjoni seisukohti haridus- ja koolitusküsimustes. meil on AKV riikidega koostööks olemas õigusraamistik, seda rahastatakse Euroopa Arengufondist õiguslikuks aluseks on Cotonou leping. see leping sätestab need küsimused väga täpselt. ja kui me räägime Cotonou lepingu artiklist viis, siis ühelt poolt on juttu ka äh, vastavate riikide seadusandlusest, kuid raportis räägitakse ka äh, praktikas elluviimisest olulised on ka geograafilised dimensioonid. loomulikult on oluline olemasolevate programmide raames jõupingutusi tugevdada selleks, et eh, järgmisel programmi etapil kaasata senisest enam ka geograafilisi küsimusi kui me räägime Euroopa Arengufondi toimimisest, järgmisel aastal esitatakse selle kohta ka äh, määruse projekt, siis loomulikult tuleks kaasata sellesse ka neid momente, mida käesoleva raportiga tõstatatakse. loomulikult on oluline, et et koostöö toimuks ka horisontaalsel tasandil. et me seejuures arvestaksime arengukoostööalaseid dokumente. kui me räägime Cotonou lepingust siis see puudutab tõesti ka arenguabi, humanitaarabi. ma arvan, et nii nagu raportöör juba rõhutas, on siinkohal vaja ette näha senisest enam eksperte, kes tegeleksid haridusala, haridusvaldkonna küsimustega arengufondi käsutuses on kolmkümmend neli miljardit. arengufondi äh, rahaliste vahendite kasutamine on olnud meie pideva tähelepanu all kuid kui me räägime haridusküsimustest, siis on tõepoolest oluline, et me et teostaksime seiret, saadeksime sinna omapoolseid eksperte, et äh, nendes riikides käiksid meie äh, delegatsioonid. tuleb ka arvestada seda, et järgnevaks finantsperioodiks on liikmesriigid näinud ette arenguebi mm, kahe protsendi eh, ulatuses, seetõttu on meil olemas ka ka oda vahendid, et oma toetusprogramme rahastada ma äh, väga loodan, et äh, raportööri seisukohad leiavad toetust ka äh, naistekomisjonis vastavasisulise arvamuse koostamisel, aitäh. aitäh, ütleb härra esimees. muudatusettepanekuid saab esitada üheksanda jaanuari kella kaheteistkümneni. ja siis kahekümne teisel jaanuaril toimub naistekomisjonis hääletus ja libes toimub hääletus üheksateistkümnendal veebruaril. nüüd me jõuame päevakorrapunkti number neliteist juurde, mis käsitleb naiste olukorda Põhja-Aafrikas. annan sõna proua Kostale aitäh! kõigepealt tahaksin tänada selle eest, et naistekomisjon ühelt poolt kuulamisega eile ja e, delegatsiooni lähetusega Tuneesiasse koos president Gustafsoniga andis meile võimaluse saada tõepoolest otseallikatest teadmisi olukorra kohta Põhja-Aafrikas. muidugi meil oli ka kaudselt äh, informatsiooni, kuid me andsime välja ka küsimustiku selleks, et erinevates riikides naise olukorrast täiesti selge ülevaade saada. me keskendume seejuures neljale riigile Egiptusele, Tuneesiale, Liibüale ja Marokole, riikidele, mis olid ää, äh, otseselt seotud äh, Araabia kevade arengutega. täna on väga tähtis päev, sest kaks aastat tagasi algasid Tuneesia protestimeeleavaldused ja need meeleavaldused olid ju selleks vallandavaks sündmuseks, mis järel puhkeski äh, Araabia kevad. see algas ju kaks aastat tagasi Tuneesias. nüüd näeme aga, et on välja arenenud erakordselt äh, mitmepalgeline olukord. Äh, siin olukord, mis muutub juba kuid pidevalt, äh, on meil tegemist siin teatava ebastabiilsusega ja mõned momendid tekitavad meis ka rahutust. eeskätt poliitiline ja institutsionaalne kriis Egiptuses seoses president Mursi otsustada, otsustega, kuid samas äh, president Mursil oli erakordselt suur panus Gaza kriisi äh, reguleerimisel. tegemist on erakordselt keeruka üleminekuperioodiga ja selles osas on väga tähtis, et põhiseadusmuudatuste põhiseadusmuudatused vastaksid nendele ühiskonnas toimunud muutustele, selles mõttes on tähtsad ka arengud Tuneesias ja Liibüas ka Marokos on aset leidnud terve rida olulisi sündmusi. seal aset leidnud rahutustes osales väga palju naisi. ja nende tagajärjel toimusid positiivsed muudatused, mõningad arengud on jääd-, on on vaja veel siiski ära oodata, eeskätt Tuneesias. siiamaani on lahendamata küsimus selle üle, kas tegemist, islami näol on tegemist riigi või rahva religiooniga. ja sellel on otsene seos, selle küsimuse senine lahendamatus, sellel on otsene seos naiste olukorraga. see puudutab naiste õiguste juriidilist tagatust ja meeste ja naiste võrdõiguslikkust ühiskonnas. Äh, samas ka naistele äh, üldiste inimõiguste tagamist. kui me räägime Tuneesiast ja Iktusest, siis me peame siin olema suhteliselt ettevaatlikult, kui me äh, neid küsimusi nendes riikides käsitlema. ma ei taha olla mingi eriline diplomaat, kuid me peaksime olema väga ettevaatlikud siinseid probleemse, probleeme sõnastades. Euroopa Liidu liikmesriikides ei saada alati aru, et nendes riikides on väga erinevad suundumused, väga erinevad poliitilised voolud äh, on olemas konservatiivsed näge-, arusaamad, tegutsevad salafistid, meil on vaja olukorda laiemalt vaadata, et mõista, mis toimub. meil on vaja senisest enamat toetust, kui me soovime saavutada naiste laiemat toetust ja naiste laiemaid õigusi, muuhulgas äh, naiste laiemat kaasatust poliitikasse, nende äh, võimalusi olla valitud parlamendisaadikuks, kuid on olemas ka fundamentalistlikke lähenemisi, mis eitavad niisuguste arengute vajadust ja selles osas on Saudi Araabia mõju olnud äh, ka suhteliselt suur, kelle seisukohad äh, nii mõneski mm, mõjutavad äh, praegu langetatavaid sisepoliitilisi lahendusi kui me räägime minu raportis, siis tuleb küsida, Äh, milline on nende riikide olukord, millised on siin äh, riskid, milline on, millised on naiste võimalused nendes ühiskondades ja kuidas ähm, on, millised on nende arengud sellisel üleminekuperioodil. meil on vaja näha ka seda, millised on need instrumendid, mida Euroopa Liit võiks ka kasutada selleks, et tagada eh, meeste ja naiste võrdõiguslikkust nendes ühiskondades. oluline seejuures on et ähm, on oluline seejuures on esile tõsta, et on olemas ka suundumus kasutada islami, islami ära selleks, et ka, et islami demo-, demokraatliku olemuse kaudu suurendada naiste võimalusi ähm, nende riikide ühiskondades me peame võitlema paternalismi vastu ent ähm, äh, ei tohi ära unustada, et nimetatud riikides on naiste roll suhteliselt oluline, näiteks Tuneesias või Egiptuses. tutvusin äh, Liibüa Äh, parlamendis ka naistega, neid on, osakaal on seal lausa seitseteist protsenti ja mina pean seda küll väga positiivseks arenguks. oluline on tagada universaalsed naiste õigused ja rahvusvaheline kokkulepe, selle rõhutas ka juba kolleeg Gabriel ja neil on terve rida seadusi, mis kõlavad suurepäraselt, kuid nõnd-, nagu öeldakse, konks on ikka nendes eh, väikestes eh, selgitustes või eh, kõrvallausetes, mis need õigused tegelikult olematuks muudavad. meil on vaja toetada naiste mõjuvõimu laienemist kõikidel tasanditel meil on vaja tagada, et naisi, et naised saaksid kaasatuks otsustusprotsessidesse, et nad, et neid valitaks parlamenti. jah, siin on meil nii valgus kui vari. Liibüas näiteks on äh, naisi ülikoolides rohkem kui mehi. Marokos näeb see olukord hoopis teistsugune välja kui me räägime majanduslikust sõltumatusest, siis on ka riigiti olukord väga erinev. ettevõtlus on küll Liibüas tugevalt arenenud, kuid Tuneesias, Egiptuses on olukord põllumajanduse piirkondades hoopis teistsugune ja meil jäi selline mulje, et on teatud tagasiminekuid, ehkki Tuneesias me tutvusime naistega, kes olid saanud mikrokrediite, neid oli üle kahe tuhande, mis võimaldab neil nüüd oma iseseisvat tegevust jätkata Euroopa Liit peaks siinkohal kavandama erinevaid öö, poliitikaid selleks, et tagada areng, selleks, et aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend oleks võimalik äh, vastuvõetava finantsraamistiku äh, raames äh, kohal käia ja demokraatlikke protsesse toetada nii piirkondlikel kui ka üleriigilisel tasandil me peame aga kõik kogu abi juures arvestama sellega, et õigusalaseid küsimusi ei tohi mitte mingil juhul jätta tahaplaanile. meil on tarvis Äh, pöörata tähelepanu sellele, et naisi püütakse üha enam hirmutada, raamidesse suruda, et isegi Tuneesias püütakse neile peale suruda kohustus katta näokatet, kanda näokatet loomulikult on küsimus ka naiste turvalisuses ja, ja vabaduses. kui rääkida koostööst ÜRO naisteorganisatsiooniga, kellel on juba esindused nendes riikides, siis minu arvates tuleb nende tegevust äh, ÜRO naisteorganisatsiooni tegevust Araabia äh, nimetatud äh, maades äh, toetada. meil on vaja kahepoolse koostöö raames lähtudes printsiibist rohkema eest rohkemat välja arendada kahepoolsed koostööprogrammid selleks, et alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast kasutada ära kahekümne nelja miljoniline äh, regionaalprogrammi äh, toetus, mida on kavas ellu viia ÜRO äh, naisteorganisatsiooniga koostöös. see programm näeb muuhulgas ette demokraatlike protsesside demokratiseerumise tugevdamist me peame jätkama ka seireprogramme, järgmisel aastal on ette nähtud äh, Vahemere Liidu istung ja ma arvan, et äh, ka Vahemere Liidu raames tegeldakse naiste küsimustega, mistõttu öö, äh, on olulise tähtsusega ka TV-s valmistatav raport, ma vabandan, et rääkisin kaua, kuid tegemist on väga ulatusliku küsimusega, mistõttu soovimata kellegi aega kuritarvitada, pidin rääkima nii pikalt. ma saan aru, et see raport on veel puudulik ja lünklik, kuid ma tänan kõiki võimalike kommentaaride eest. aitäh, ütleb härra esimees. proua Kratsa suur tänu, härra esimees, kõigepealt tahaksin tunnustada seda komisjoni sellise algatuse eest koostada selline raport ning proua Kostal omaelikult on läbi viinud väga põhjaliku analüüsi ning tundub olevat väga pühendunud sellele teemale, nagu me kuulsime ka tema ettekandest. tooksin välja paar olulisemat murepunkti. kõigepealt tuleb meeles pidada, et olukord nendes riikides ei ole ühesugune Araabia kevade riikide hulgas. mõningates riikides nagu Tuneesias oli naisõiguste infrastruktuur, samas teistes riikides olid levinumad traditsioonilised lähenemised ja fundamentalism, nagu näiteks Egiptus. seetõttu on, see, seda tuleb meeles pidada, et olukord on erinevates riikides erinev see tähendab aga ka seda, et kuigi Araabia kevade väärtused kõikide Araabia inimeste, rahvaste hulgas olid samad, on nende riikide alus, alguspositsioon naisõiguste küsimustes erinev. veel üks asi, mida tuleb silmas pidada, on naiste roll Araabia kevades naised, kes võitlesid naiste õiguste eest Araabia kevade ajal, olid vähemuses, suures vähemuses. peamiselt võideldi teistsuguse ühiskonna öö, ähm, õigluse, väärikuse eest ka tööturul, usuvabaduse eest seda kõike tuleb arvesse võtta. ning peaks arv, arvesse võtma ka teadlased nendes riikides. meil on vaja neid, tudeerida neid uuringuid, mis näitavad tegelikult, et kuigi on probleeme, siis ehitatakse üles midagi uut. ja seda tuleb ära kasutada, et edendada dialoogi ka naiste õiguste küsimustes selline dialoog kõikides riikides ei eksisteeri, nagu näiteks Egiptuses mindi küll Tahriri väljakule oma vabadusi, õigusi ja vabadust tagas nõudma. niisiis, me peame analüüsima olukorda, aga kohtlema igat riiki eraldi. kui me räägime naiste väärikuse ja õiguste edendamisest. koostöö on samuti väga tähtis. härra esimees, te mäletate, et käisime Washingtonis ka ÜRO inimestega kohtumas ning nendel rahvusvahelistel organisatsioonidel on vaja ka meiepoolset koostööd inimõiguste edendamisel. mäletate vast proua Bachelet, kes külastas ka meie komisjoni, ta rääkis ka meile, et ta järgmisel päeval juba läheb Liibüasse seega meil on teisi partnereid, kellega me saame koostööd teha, nagu näiteks ka Maailmapank. viitasite ka Vahemere Assambleele. mina osalesin selle assamblee loomisel ja selle loomine oli minu jaoks väga positiivne üllatus. loomulikult Araabia kevade riikide parlamendid on praegu üsna keerulises olukorras, nad äh, kirjutavad uusi põhiseadusi, seega neil on üsna kiire. aga isegi eelmiste režiimide ajal, kui Euroopa Parlament tegi koostööd nende riikidega, võisime me näha, et on palju naisi, kes soovivad muutusi, kes soovivad võidelda inimõiguste ja naiste õiguste eest, näiteks äh, õiguse eest äh, tööle, haridusele näiteks kui ma nüüd näen, et Maroko naised võitlevad äh, võrdsete õiguste eest, õiguse eest osaleda äh, ettevõtete nõukogudes, siis see on sarnane nagu Põhjamaades. niisiis, meil on mitmeid valdkondi, kus me saame koostööd teha, mitmeid koostöövõimalusi ning me peaksime paluma, et Euroopa Komisjon viiks läbi analüüsi äh, meie kät-, olemasolevate ressursside kohta, kaasa arvatud Spring for Action programm, naabruspoliitika ja mis iganes muud instrumendid, mis võiksid olla meie kasutuses. peale selle härra Lambrinidis, proua Ashtoni uus esindaja, peaks ka oma prioriteetide hulka kaasama naiste õiguste edendamise, kui ta koostab inimõiguste alaseid raporteid. niisiis, meil on vaja mobiliseerida kõik rahvusvahelised äh, tegijad, meil on vaja ära kasutada kõik meie käsutuses olevad vahendid ja me ei tohiks unustada ka seda, et kui me raporti valmis oleme saanud, siis on Süürias võib-olla ka midagi juhtunud, niisiis analüüsi tuleks kaasata ka äh, Vahemere idakaldariigid, kaasa arvatud Jordaania, kus on ka keerulised ajad, loomulikult me ei hakka sekkuma riigi siseasjadesse. sealsetesse sotsiaalsetesse muutustesse, aga me saame öelda, et me toetame naiste võitlust demokraatia, väärikuse ja enda õiguste eest. meil on ajalooliselt, ajaloolisi kogemusi, mis näitavad, et ükski poliitiline öö, režiimi muutus ei saa olla tõhus ilma naiste õigusi austamata. me peame ära kasutama neid sotsiaalseid muutusi ja naiste potentsiaali. proua Jannuka Taakis järgmisena, palun. suur tänu. nõustun täiesti raportööriga. me peame olema ettevaatlikud, kui me räägime nendest kohtadest Nad on väga erinevad ning nagu te juba ütlesite, nende põhiseadused on erinevad, nende tegutsemisviis on erinev. ja loomulikult erinevad nad ka Euroopast. Araabia kevad tekitas meil, meis suuri lootusi, aga milline on olukord praegu, kas me mõistame, mis suunas nad liiguvad? minu arvates on siin nüüd üsna äh, ähvardavaid arenguid ka näha, eriti naiste jaoks. Te mainisite ka Egiptust Egiptusel saab olema väga palju probleeme naiste õiguste valdkonnas. kui vaadata nüüd tagasi, siis naised, kes osalesid Araabia kevades, on nüüd kartlikud. Neid, neid muudetakse justkui ohvriteks ning me peame toetama neid ja seda saab kõige paremini teha läbi teadlikkuse tõstmise selle kohta, kes need on, kes need naised sellised on, siis on palju väiksem võimalus, et nad satuvad äh, ohvriteks, kuriteo ohvriteks või millekski muuks sarnaseks. me peame mõtlema, kuidas me saaksime omaenda aruteludes ka neid kaitsta. ja üks praktiline viis oleks, kui me omaenda raha, ma ei räägi siin Euroopa rahadest, vaid et me omaenda palgast korraldaksime mingisuguse konverentsi seal, kohtuksime nende naistega seal ja suhtleksime ka sealse meediaga. üks asi, mida te ei maininud, on loomulikult lesbide ja geide õigused. olukord on eriti keeruline lesbiliste naiste jaoks seal ja me peame mõtlema ka, mida selle osas ette võtta. pidasin kõne ka Uganda kohta, kus nüüd on öö, öö, mõistetakse lesbilised naised eluks ajaks vangi Te mainisite ka abi andmist. minu arvates abi andmise puhul peame olema väga ettevaatlikud, me peaksime olema läbipaistvad, abi peaks minema õigesse kohta, et seda ei kasutataks naiste vastu, vaid naiste kasuks. see vist ongi kõik. ma pean vabandama, et ma pean lahkuma, aga ilusaid jõule teile kõigile. ja ilusaid jõule ka teile nii, kõnelejaid on veel, neli inimest on soovinud veel sõna. ja ma eeldan, et ka komisjon ja välisteenistus räägivad. meil on seitseteist minutit aega. niisiis, tehke tõesti lühidalt, vast ainult kaks minutit inimese kohta, et me saaksime õigeaegselt lõpetada, me ei soovi ju oma koosoleku aega ületada mõtleme ka tõlkide peale, neilgi on jõulud tulemas. proua Kill Nielsen. aitäh, härra esimees. soovisin tunnustada meie kolleegi sellise hea töö tegemise eest. Tuneesia puhul meie raport näiteks peegeldab väga täpselt seda, kellega, milliste naistega, milliste naiste delegatsioonidega me seal oleme suhelnud ja nii edasi mul on paar küsimust. Äh, lesbide ja geide õigused, võib-olla peaks praegu ka sellest rääkima, üks kolleeg juba mainis seda teemat ning veel üks asi. ma teeksin muudatusettepaneku ja see puudutab öö, äh, naiste ümberlõikamist. minu arvates me ei saa sellist teemat vältida. paljudes riikides tehakse seda väga palju, väga silmakirjalikult. ka meditsiiniringkonnad teevad seda. minu arvates peame me sellest ka rääkima. sageli me räägime sellest teemast äh, Sahara taguse Aafrika puhul, aga alguse sai see tava arvatavasti Egiptusest, niisiis me ei tohiks unustada seda teemat ka selle riigi kontekstis. teen sellealase muudatusettepaneku ka suur tänu. järgmine proua Nikolai. aitäh, härra esimees, mina olen ALDE variraportöör äh, siin raporti puhul ning tahaksin tunnustada proua Kosta tööd ALDE nimel. siin puudutatakse mitmeid olulisi äh, aspekte, nagu näiteks sooline võrdsus ka põhiseaduses, eelmises põhiseaduses tegeleti soolise võrdõiguslikkusega ka väga hästi, aga karistamatuse küsimus on endiselt õhus. tahaksin rõhutada kolme asja. esiteks, naiste oluline roll Araabia kevade ajal, kahjuks ehm, ehm, naised alustasid sellist revolutsiooni, aga pärast seda, kui naised olid riskeerinud siis nemad olid kaotanud, kaotasid. teiseks tahaksin rõhutada usu olulisust, Araabia kevad tõstatab tähtsa küsimuse demokraatia ja sekulaarse ähm, ühiskonna suhete kohta. kas on võimalik luua Ameerika või Euroopa mudeli põhjal demokraatlikke riike, me teame, mis toimus Tuneesias, Liibüas, Egiptuses. peaksime võib-olla korraldama ka mingisuguse teavituskampaania. et jällegi ähm, võidelda naiste eest. on märke sellest et hakatakse eirama naiste rolli. ja võib-olla peaks eraldi mainima ka Süüriat. ja ka Jordaaniat. võib-olla me peaksime tegema mingi ühisdeklaratsiooni sellel teemal. sest meil on siin võimalus ju Süüriast ka rääkida. võib-olla peaksime me üles kutsuma vähemalt jõulude ajal relvarahule, sest uudistest võib iga päev ju näha, et naised ja lapsed kannatavad eelkõige kodusõja all. võib-olla peaksime me tegema midagi konkreetset. loomulikult esitame mõned muudatusettepanekud, aga üldiselt on see raport väga hea liberaalidele ja meile kõigile on tegelikult ju see Põhja-Aafrika küsimus järjest enam tähtis. suur tänu, järgmisena proua Saborska, palun uh, nebudem hovoriť dlho, uh, už tu veľa vecí. Ma ei räägi pikalt, kuna ilmselt eh, sõnavõtjad on ju väga palju minu kommentaaridest juba ära öelnud, ma tahan õnnitleda proua Kostat selle raporti puhul. tegemist on tõepoolest väga ambitsioonika raportiga, väga keerulise raportiga ja ma ütleksin, et see loob teatud raamistikku äh, ja kirjeldab erinevaid probleeme kogu nende spektris, äh, need probleemid on püsivad Põhja-Aafrikas äh,, vaatamata sellele, et see piirkond ei ole Euroopast väga kaugel, Vahemere vastaskaldal, kuid me peame mõistma, et tegemist on väga ebastabiilse piirkonnaga, kus olukord väga sageli muutub ja viimase aasta jooksul ei ole olukord eriliselt muutunud ja ka naiste suhtes olukord pidevalt muutub lainetena, mõnikord on olukord parem, mõnikord halveneb. ja kui ma kaheksakümnendatel aastatel töötasin Alžeerias eh, ja viibisin seal neli aastat, oli mul võimalus eh, kogeda, et tol perioodil oli paljuski olukord palju parem, kui ta tänapäeval on. see kõik sõltub sellest, kes on võimul, eh, kes omab kontrolli ühiskonna üle ja seetõttu me peame olema väga ettevaatlikult oma nõudmiste esitamisel selle piirkonnale. me ei saa oota ja loota, et seal kujuneb ideaalne olukord, me ei saa esitada neil samu ootusi nagu endale. me peame arvestama ka kultuurilise eripäraga ja kui me räägime naiste suguelundite moondumisest, moonutamisest, inimkaubandusest, kuritarvitamisest, vägistamistest äh,, kuid samas me peame rõhutama ka positiivseid aspekte nendes riikides. ma isiklikult olin tunnistajaks äh, sellel, et perekonnad on väga tugevad ja aitavad naistel äh, raskest olukorrast välja tulla. sellega ma tahan öelda, et et olukord selles piirkonnas on väga keeruline ja ka raport on väga keeruline selles mõttes mõnes äh, teksti osas see tundub äh, liiga idealistlik olevat minu maitsele. Äh, tundub, et me ootame liiga palju sellelt piirkonnale, kuna Euroopas on aastakümneid valitsenud rahulik õhkkond ja meie demokraatia on arenenud pikema perioodi jooksul. ma kavatsen esitada mõningad muudatusettepanekud, kuid seejuures tahaksin raportööri õnnitleda. suur tänu ja viimasena saab sõna enne Euroopa Komisjoni esindajal sõnast võtaksin ma endale. ma olen variraportöör sellele raportile äh, nagu ka teised, ma tahaksin õnnitleda raportööri suurepärase raporti puhul äh,, mis sisaldab suurepärast analüüsi, sisaldab väga palju olulisi aspekte, tegemist on väga keerulise teemavaldkonnaga ja pole lihtne sellest ennast läbi närida. ma arvan, et raportöör on äh, hõlmanud väga paljusid tegevusvaldkondi, mis on olulised meie arvamuste puhul. see sisaldab väga palju häid rõhuasutusi, nagu näiteks rõhuasutus seadusandlusele, et oleks selgus, millised on naiste õigused. raportöör väga õigesti märgib, et seadusandlus peab reguleerima ka näiteks võitlus seksuaalse vägivalla vastu mis on naiste vastu suunatud ja raportöör väga hästi näitlikustab ka seda, kui oluline on hästi korraldatud tervishoiukorraldus. ja äh, siis käsitleb Euroopa naabruspoliitikat ja selle raames tehtavaid jõupingutusi ja meie oma suhetes nimetatud riikidega peaksime keskenduma naiste õigustele kuna see aspekt märkimisväärselt mõjutab ka meie välispoliitikat. see raport sisaldab väga palju häid äh, aspekte, kuid mõningates küsimustes kavatsen teha muudatusettepanekud, nagu näiteks selles kohas, kus raportöör ütleb, et äh, kuidas on arenenud demokraatia äh, protsess Äh, mul on küsimus, kas see on tõesti demokraatlik, kui naiste osalust piiratakse? minu arvates mitte. ma loomulikult tunnustan seda, et äh, see poliitiline protsess on käivitunud ja jätkub ja me peaksime omavahel arutama seda, kuidas seda mõtet väljendada. teine aspekt, mida soovin rõhutada, on punktis G. Euroopa Liidu uuendatud naabruspoliitika peab äh, rõhutama rohkem võrdsuse aspekte vastavalt Euroopa, vabandust, Lissaboni lepingu artiklile kaheksa. kõikides Euroopa Liidu poliitikas peab, peab olema äh, sooline aspekt, see peaks olema lähtealuseks. Äh, ja raport minu arvates on siiski hea ja ma loodan, et protsess jätkub ja teil on nüüd poolteist minutit aega Äh, ma annan nii välisteenistuse kui komisjoni esindajale maksimaalselt poolteist minutit aega sõnavõtuks. aitäh. mul oli võimalus olla koos raportööriga Tuneesias. see, mida ta seal koges, seda ta on edukalt kajastanud ka raportis. raportis toob esile neid saavutusi, mis äh, naistel on ette näidata nendes riikides, minu arvates on see oluline. on, samas on olemas ka tendentse, mis seavad progressi küsimärgi alla. jah, kuid ma siiski leian, et meil on tarvis rahastada koolitusmeetmeid selleks, et naised oleksid valmis oma poliitilisi ülesandeid täitma selleks, et nad oleksid võimelised tegutsema, seetõttu me ei saa ainult tegutseda pealinna tasandil, me peame leidma tee piirkondadesse, provintsidesse, maapiirkondadesse, eh, selleks, et kohalikul tasandil saaks jätkuda demokraatia areng. kui me räägime majanduslikust olukorrast, siis režiimide vahetumine Aafrika kevade riikides äh, pakub võimalusi turule tulekuks ja turul kanda kinnitamiseks, eeskätt nendes riikides, kus naistel on suhteliselt kõrge haridustase, on äh, naistel niisugune suurepärane võimalus, samas on äh, väga hea potentsiaal põllumajandussektoris tegutsemiseks see, mis puudutab mikrorahastust, siis me kohtusime naistega, kes tänu mikrofinantseerimisele olid suutelised majanduslikult iseseisvuma loomulikult on nende olukord keerulisem, kes on sunnitud võtma ühe eh, mikrokrediidi teise järel ja ei ole ju ka täpselt teada, kuidas nad selle tagasi maksavad, seda enam, et eh, intressimäärad pole sugugi nii soodsad, et naistel eh, siinkohal terenduks positiivne perspektiiv loomulikult on minu meelest selline äh, majandusliku iseseisvumise tagamise püüd areng õiges suunas ma tervitan seda kui aga me räägime inimõigustest siis peab euroopa liit olema piisavalt söakas iseäranis kui me räägime inimõiguste rikkumistest ja peab need momendid eeskätt siis inimõiguste tagamise kaasama ka kaubandusläbirääkimistesse selle piirkonna riikidega samuti saatma euroopa liidu valimisvaatlejaid juhul kui need valimised nendes riikides aset leiavad. me peame eh, võtma endale vastutuse ka järgnevate arengute eest. ma väga vabandan, et saite nii vähe aega, kuid ma annan teile siiski sõna ja lühikeseks ajaks, kui te midagi soovite lisada, palun. tänan, esimees, ma üritan rääkida lühidalt, ma olen küll ette valmistanud kaks lehekülge märkmeid, kuid ma ei lasku kõikidesse üksikasjadesse ja kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle äärmiselt huvitava raporti eest ja tahaksin üle kinnitada seda, et äh, proua Ashtoni jaoks on see oluline prioriteet, äh, mida ta seostab inimõigustega ja äh, parlamendi soovitustega, nii et te ei kahtleks selles. nagu te juba mainisite, olukord ähm, pidevalt muutub, erinevused on väga suured ja ikka veel esineb nähtusi, mis meile muret tekitavad, me oleme näinud seda, et naisi üritatakse äh, osalemisest avalikust elust tagasi tõrjuda, valitseb karistamatuse tunne, äh, selle taga on mõnikord äärmusrühmitused ja ka julgeolekujõud ja need ongi muret tekitavad ilmingud, kuigi samas on mitmeid positiivseid nähtusi arengus, nii nagu ka eelkõnelejad rõhutasid. kui me räägime valimisvaatlusmissioonidest, tahan mainida, et praegu see toimub ja meil on antud juhised selle koha, et kohapeal tegutsevad Euroopa Liidu delegatsioonid eh, peavad jälgima vaatlusmissioonide aruannete soovituste täitmist, see on väga oluline. ja lubage veel kord rõhutada, et välisteenistus koos Euroopa Komisjoniga jätkuvalt tööd toetab naiste mõjuvõimu suurendamist eh, ja eh, endiselt eh, jõuliselt toetab naiste õiguste tunnustamist ja naistevastase tagakiusamise lõpetamist ja selle nimel äh, Äh, oleme me äh, uuendanud oma naabruspoliitika, seda mainiti, äh, me tegeleme nende küsimustega naabruspoliitika raamistikus ja kahepoolsete assotsiatsioonilepingute raames, meil toimuvad poliitilised dialoogid, me osutame tehnilist abi ja komisjon annab teile täiendavat infot selle kohta. täna tahaksin aga rõhutada seda, et ülema, üleüldiselt äh, äh, käesoleval aastal ülemkogu poolt heaks kiidetud Euroopa Liidu strateegiline kava ja tegevuskava inimõiguste ja demokraatia esindamisel ja härra Lambrinidisi nimetamine Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajaks. Äh, kõik need meetmed annavad meile võimaluse jõulisemalt tegeleda inimõiguste äh,, inimõiguste tegevuskavaga. paar märkust ka äh, Lähis-Ida kohta. meil on Euroopa Liidu Egiptuse rakkerühm moodustatud, mis kogunes novembris äh, ja samuti soovib edendada äh, soolist võrdõiguslikkust ja suurendada naiste mõjuvõimu kõikides tegevusvaldkondades ja see mõte sisaldub ka selle kohtumise järeldustes ka seda oleme me pidevalt rõhutanud piirkondlikul tasandil. on oluline mainida et Euroopa Liit ja Araabia riikide liiga on viimasel ajal oma sidemeid tugevdanud, toimus oluline kohtumine kolmeteistkümnendal novembril, eh, kui kokku said Euroopa Liidu liikmesriikide ja Araabia liiga riikide välisministrid toimus väga aktiivne poliitiline dialoog ja sellel kohtumisel võeti vastu ühisavaldus, mis käsitleb mitmeid küsimusi, mitte ainult Lähis-Ida rahuprotsessi Süüriat, vaid ka inimõigusi ja soolisi küsimusi ja kinnitati üle kohustuse äh, täita äh, inimõigusi ja, ja täita ka soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid. lisaks sellele kiideti heaks ka kahe järgmise aasta jaoks töökava mis samuti sisaldab mitmeid äh, tegevusi, mis on seotud inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkusega ja me loodame seda kava ellu viia äh, koostöös mitmete organisatsioonidega nimetatud piirkonnas. Äh, esimees katkestab meenutab, et kahekümne sekundi pärast tõlketeenus lõpeb ja seetõttu tuleks nüüd otsad kokku tõmmata. kui te lubate lõpetuseks öelda, ma mainiksin äh, koostööd ÜRO naistekomisjoniga, ka seda mainiti, et see on oluline ja ma tahaksin oma poolt öelda, et me teeme tihedat koostööd ÜRO naistekomisjoniga, meil on sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum ja komisjon mainis ka projekti äh, Äh, mille pealkiri on Spring Forward for Women ja sellega ma piirdun. ma väga vabandan, ütleb esimees, kuna meie aeg on läbi ja inimesed on oodanud lõunavaheaega. ma soovin teile tõesti äh, häid jõulupühi, te olete äärmiselt olulised meie jaoks, sest kui te nüüd lahkute meie seas, siis ma tänan teid eh, tehtud töö eest selle aasta ja nüüd ma annan lõppsõnaks proua Kostale sõna ja ma palun lühidalt üheks minutiks. kallid kolleegid, kallis härra esimees tahaksin südames tänada ka kolleege meie sekretäriaadist, kes tegi olulist tööd selleks, et me saaksime edukalt Tuneesias ära käia. tahaksin peatuda järgmisel. eeskätt selles suhtes tahaksin öelda, mida ütles kolleeg Zaborska. see tähendab et eriti oluline on toetada ka islamiusulisi naisi. ja on vaja selgelt välja tuua islami ja demokraatia vahekord. me ei tohi unustada seda, mis neid äh, Araabia kevade riike ühendab äh, ja samas meeles pidada, et need erinevused on väga suured ja samuti ma leian, et on oluline kaasata momente, mis kajastavad Araabia liigaga suhetes uut arenguetappi. olen nõus öö, kolleegidega, kes viitasid siin te tervele reale öö, naiste tervisega ja muuhulgas nende suguelundite öö, väärastamise momentidele. samuti on oluline, et me kajastaksime oma raportis erinevate religioossete suundumuste vahelisi, vahelisi kontakte, nagu näiteks Egiptuses tegutsevad ju ka koptid ja see on üks võimalus naistevahelise dialoogi edendamiseks Süüriat me ju siin nüüd küll äh, selles raportis ei käsitle, kuid minu arvates kolleeg äh, Gustavson äh, viitas erinevatele poliitilistele ja demokraatlikele protsessidele jah, ma saan aru, et me peame leidma lahenduse, ma saan aru ka, kuidas mulle silmadega mõista antakse, et ma peaksin oma sõnavõttu lõpetama, kuid ma leian, et eh, see põllumajanduse valdkonnas Tuneesias aretle-, aset leidvad protsessid on väga olulised ja et siin on läbi viia kampaaniaid ja me peame sellele tähelepanu pöörama. nüüd ma aga jõuan lõpule tõepoolest meil on vaja leida erinevaid tegevusviise ja vorme, kuidas naiste tegevust ja demokratiseerimisprotsesse Araabia kevade riikides toetada. ma leian, et Maailmapank võiks ka välja töötada vastavasisulise programmi ja samuti ka ÜRO programmi raames peaks olema võimalik siin nii mõndagi ära teha. aitäh, ütleb härra esimees mul on tõepoolest väga kahju, et ma pidin teid katkestama. üheksandal jaanuaril kell seitseteist palume esitage oma muudatusettepanekud selleks, et me saaksime märtsi täiskogul seda dokumenti arutada. tänan kõiki saadikuid, see oli erakordselt meeldiv, et täna hommikul saime veel üks kord kokku mul on hea meel, et kõik, tänan kõiki, kes te tulite, tänan teid suurepärase koostöö eest. tänan tõlke ja soovin kõikidele kauneid jõule. ja ära ei tohi unustada ka sekretäriaadi töötajaid, kes on teinud andnud äh, tohutu panuse selleks, et me saaksime siin edukalt töötada. häid jõule, pühitsege hästi. oh kui tore oi, oi, oi kui siiber ja tegelikult äh, töönädal alles algab. sul on sisse- ja väliskanal. issand, ma tahan koju, Tartusse tahan ah.. aga mul ei ole ise, isegi programmi homseks veel üles pandud. nelakas.